tere hommikust, kolleegid! me alustame täna hommikust arutelu terrorirünnakutega kolmeteistkümnendal novembril Pariisis ja nende rünnakute järelmeetmetega. meil on kohal ka eesistujamaa esindaja me möödunud korral juba ähm, äh, arutasime põhjalikult Pariisis toimunud õuduste tagajärgi ja justiits- ja siseministrite nõukogu, kus toimus kahekümnendal novembril kaks tuhat viisteist. mul on väga hea meel, et Luksemburg eesistujamaana annab meil nüüd ülevaate, mis seal juhtus ja samuti saame arutada Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaatori härra de Kerkhoffiga seda asju, härra de Kerkhoffi jõuab seal Äh, peatselt ja nüüd annaksingi sõna siis eesistujamaa Luksemburgi esindajale ja pärast äh, teda saab sõna härra De Kerkhove, kui ta siia kohale jõuab, et ta räägiks meile siis sellest olulisest tööst, mis pärast Pariisi rünnakuid aset on leidnud ja äh, arutame seda, analüüsime seda ja lõpuks annan ma sõna ka komisjonile meil toimub ka edasisi mõttevahendusi terrorismivastase võitluse teemal Interpoli ja Europoliga meie eelseisvatel koosolekutel ja nüüd annaksingi siis sõna härra Laur Uberekenile, kes esindab eesistujamaad Luksemburgi. härra Ubereken, teil on sõna, palun. aitäh, esimees. aitäh, et andsite eesistujamaale võimaluse tutvustada teile lühidalt seda tööd mis leidis aset sise- ja välis, sise- ja julgeolekuministrite erakorralisel kohtumisel kahekümnendal novembril enne kui ma hakkaksin rääkima üksikasjalikust sellest tööst, mida me tegime, tahaksin kõigepealt rõhutada eh, seda eh, sümboolset rolli, mis sellel eh, nõukogu kohtumisel oli nädal pärast Pariisi terrorirünnakuid. sellel nõukogu kohtumisel kõigepealt taheti näidata Euroopa Liidu solidaarsust Prantsusmaaga ning näidata, Euroopa Liidu ühtsust, seistes silmitsi selliste kohutavate tegudega. niisiis, selle kõige taustal tahaksin ka rõhutada seda, et nõukogu tuli ko-, kui kokku mitte ainult äh, siseministrite äh, konstellatsioonis, vaid kohal olid ka justiitsministrid, see on äärmiselt oluline näitamaks, et justiitsasjad ja siseasjad äh, äh Äh, nendes valdkondades toimub koostöö võideldes terrorismiga. nõukogu võttis vastu kaks komplekti järeldusi, äh, kõigepealt äh, puudutasid need terrorismivastast võitlust ennast, need järeldused Äh, nägid ette terve rea meetmeid, enamik neist on juba teada ja nendes asetatakse rõhku äh, vajadusele äh, võtta siis kasutusele meetmed, mida Euroopa Liit on ette nähtud ja üks asi, mida ministrid rõhutasid, oli see, et nii kiiresti kui võimalik tuleb vastu võtta Äh, broneering, Euroopa broneeringu infodirektiiv äh, ähm, äh, lõunasöögi ajal ministritel oli võimalik ka teie esimehega sellel konkreetsel teemal vestelda. veel üks teine teema, mida järeldustes käsitletakse, on tulirelvad, kontroll tulirelvade üle, ministrid tervitasid äh, Eh, seda, et võeti vastu rakenduseeskirjad, mis puudutavad tulirelvade neutraliseerimist ning komisjon ette, esitas ka ettepaneku, mis näeb ette seda tulirelvade direktiivi läbivaatamist ja ma arvan, et komisjoni esindaja võtab sellel teemal samuti pärast mind sõna. Eh, pärast eh, siis välispiiridel kontrolli tugevdamist arutasid ministrid äh, ka vajadust äh, märtsiks kaks tuhat kuusteist kaasajastada välispiiride kontrollisüsteemi, iseäranis äh, parandada oluliste andmebaaside ühendatust Interpoli andmebaasiga. rändekriisi kontekstis võeti kohustus viia läbi süstemaatilisi julgeolekukontrolle Äh, nende inimeste üle, kes tulevad Euroopa Liidu, liitu ja otsustati äh, kasutada siis ka olemasolevaid Euroopa Liidu andmebaase ja Interpoli andmebaase. ministrid äh, ka kõneldes piirikontrollist kordasid, et on vaja Äh, ka see kiirsekkumismeeskondi näiteks Frontexi, Frontexi puhul. samuti äh, kutsusid ministrid komisjoni üles läbi vaatama äh, Schengeni piirikoodeksid sihipäraselt selleks, et võimaldada siis ka Euroopa Liidu kodanike süstemaatilist kontrolli. veel üks teema, mida ministrid käsitlesid, oli infovahetus ministrid äh, võtsid kohustuse hoolitseda selle eest, et riiklikud ametiasutused äh, siis kahte sisestavad äh, andmed, mis puudutavad väidetavaid välisvõitlejaid, et neid inimesi oleks võimalik võimalikult kiiresti avastada, kui nad Euroopa Liitu tulevad. seejärel võtsid ministrid veel ka kohustuse kiiresti Äh, Prümi äh, lepingut ajakohastada ja ministrid tervitasid ka seda, et Europol on äh, samuti alustanud võitlust terrorismiga ja Harrow Wainwright, Europoli direktor, rääkis teile sellest juba möödunud nädalal. eelkõige tahaksin siinkohal rõhutada, kuivõrd oluline on infovahetus, tahaksin rõhutada, et et ministrite osas valitses tõesti üksmeel selles küsimuses, kõik olid nõus, et eh, praegu tuleb ellu rakendada need vahendid, mis meil olemas on ja eesistuma ja eesistuma võttis kohustuse tulla juba sellel nädalal selle teema juurde tagasi, niisiis reedel peavad ministrid üksikasjaliku arutelu selle üle, kuidas toimub siis olemasolevate õigusaktide ellurakendamine, jutt on õigusaktidest, mis puudutavad infovahetust. nõukogu äh, käsitles siis ka terrorismi rahastamise teemat ja rõhutas, kuivõrd oluline on siin äh, finantsluure ja Äh, paluti, et komisjon esitaks ettepanekud, mis aitavad tugevdada ja ühtlustada äh, siis äh, finantspettuste uurimist ja samuti komisjon peaks vaatama ka läbi karistusseadust või raamistiku äh, et parandada võitlust äh, terrorismiga ja Euroopa Liidu äh, õigusesse tuleb üle võtta äh, terrorismi ennetamise konventsiooni lisaprotokoll, jutt on siis Euroopa Nõukogu konventsioonist ja ministrid kutsusid komisjoni üles ka kiirendama tööd, mida tehakse Äh, kriminaalkaristuste andmebaaside osas ähm, ja eriti oluline oleks siis vahendada infot ähm, kolmandatest riikidest pärit kodanike üle. ministrid võtsid äh, vastu ka siis äh, teise järelduste kogumi, mis puudutab radikaliseerumist. ma arvan, et see töö on samuti väga oluline, komisjon koos eesistujamaaga korraldas suure kollokviumi oktoobris sellel teemal ning need järeldused on siis äh, tollase töö tulemuseks ja samuti arvestasime sellega, mis Euroopa Parlamendis on tehtud proua Tati raportiga. ma arvan, et ähm, selles valdkonnas on äärmiselt oluline äh, tegutseda ühiselt Euroopa Liidu tasandil, isegi kui me teame, et tegu on valdkonnaga, kus äh, liikmesriigid äh, on peamised tegutsejad, äh, sellepärast et just vanglad on need kohad, kus toimub radikaliseerumine ja vanglad on, vanglates toimuv on liikmesriikide pädevuses, aga olulisi asju saab ära teha ka Euroopa Liidu tasandil, näiteks koolituse vallas, kogemuste vahetamise vallas, rahastamise vallas võrgustike loomise vallas ja nõnda edasi, nii et, et tegemist on samuti väga olulise tööga, mis aitab rõhutada, äh, kuivõrd oluline on just nimelt ennetustöö võitluses terrorismiga. niisiis, härra esimees, see oleks lühidalt äh, kokkuvõte olulisematest äh, punktidest, mida justiits- ja siseministrid möödunud nädalal tegid pärast siis Pariisi rünnakuid aitäh, ähm, härra Ubergen ja nüüd annan kohe sõna härra Kerkhoovile, et ta saaks siis meile rääkida äh, terrorismivastastest meetmetest, mis on kasutusele võetud pärast Pariisi rünnakuid. aitäh, esimees, ja tere hommikust kõigile! ma üritan teha lühidalt, äh, kuna eesistujamaa rääkis juba üsna üksikasjalikust nendest meetmetest, mis on rakendatud Pariisi rünnakutest saadik Äh, võib-olla peatuksin vaid mõningatel küll tahkudel. kõigepealt hiljutised sündmused, mis leidsid aset mitte üksnes Pariisis, vaid ka Ankaras, kus rohkem kui sada inimest sai surma, Siinais ähm, äh, kakssada nelikümmend inimest, Beirutis, Pariisis, Tuneesias äh, on olnud terrorirünnakuid. see kõik viitab sellele, et võib-olla Daeshi strateegia on hakanud muutuma. siiamaani Eh, keskenduti rohkem kalifaadi ülesehitamisele ega eh, võetud sihikule koalitsiooni liikmeid. kas see näitab, et see on mõrkuse märk? jah, ma usun, et see on nii. Daesh on alati üritanud eh, väita, et nad on võidukursil, nad on üritanud uusi võitlejaid ligi meelitada, niimoodi saada uut raha ja nüüd on koalitsiooni surve andnud oma mõnu, jah, mõju, me tunnistame, et see mõju ei ole olnud piisav, aga Rakas ja Raka ümbruses on see mõju tuntav ja see võib-olla on sundinud Daeshi otsima edu mujalt, välismaalt. Euroopa seisab praegu silmitsi kolme suure väljakutsega kõigepealt äh, me kõik ühiselt, parlament, nõukogu, komisjon, peame kodanikele näitama, et me suudame tagada julgeolekut, me suudame tagada kodanike julgeolekut. teine väljakutse äh, on see, et me peame tegema kõik, mis võimalik, säilitada Euroopa integratsiooni ühte parimat saavutust, inimeste vaba liikumist Schengenit. ning kolmandaks, äh, see on natukene äh, Ehm, sarnane eelöeldule, me peame tegema kõik, mis võimalik, et ei hakataks seotama rännet ja terrori-, seostama rännet ja terrorismi. see tähendab, et me kõik peame olema otsusekindlad, pragmaatilised ja tegutsema. meil ei ole vaja enam produtseerida dokumente, meil on vaja konkreetseid tegusid ning ehm, praegune eesistujamaa, nõukogu ja komisjon ongi üritanud seda ehm, viimastel kuudel teha võib-olla te mäletate seda raamistikku, milles meie töö aset leiab, see on kaheteistkümnenda veebruari riigi ja valitsusjuhtide avaldus pärast Charlie Hebdo vastu aset leidnud rünnakuid. selles raamistikus palutakse, et me tegutseksime rohkem kolmes peamises suunas, kõigepealt klassikalised survemeetmed ja neid on väga hästi kirjelda-, kirjeldanud minu kolleeg Äh, rõhutaksin vaid mõningaid aspekte, äh, siis ennetav töö ning välistegevus, me peame palju rohkem mm, tegutsema oma vahetus naabruses, äh, Lääne-Balkanil, Türgis, Vahemere lõunakald asuvates riikides ja räägin nüüd siis sellest survemeetmetest kõigepealt. ausalt öelda oli paljudel seisukoht ja ka minu tunnel jäi mulje, et need meetmed, mis veebruaris rakendati, vajaksid kiiremat ellurakendamist ja jõulisemat ellurakendamist. väga palju asju on juba ära otsustatud ning eh, selle kõige keskmes on minu arvates kaks peamist aspekti kas liikmesriikidel on, eh, kas liikmesriigid kasutavad neid andmebaase, mis meil juba olemas on, kas neid kasutatakse maksimaalselt ära ning teiseks, kas me suudame piisavalt tõhusalt tegutseda välispiiridel, kui vaadata, mis toimus Pariisis, siis me peame tunnistama, et me ei ole väga tõhusalt tegutsenud välispiiridel. niisiis, nõukogus möödunud ähm, äh, reedel ja ka järgmisel reedel äh, äh, on meil siis võimalus hinnata, kohta, kuidas liikmesriigid andmebaase kasutavad, kas neil on vajalikud elektroonilised ühendused, passide äh, lugerid ja nõnda edasi. kõige olulisemaks andmebaasiks ja mis on parim politseitöövahend, mis meil on, on Schengeni infosüsteem asi ei ole mustvalge, kõik ei ole väga lihtne, me ei saa tagada, et kõik osapooled sinna infot sisend-, sisendavad ja viimastel ähm, aastatel olemegi luure- ja julgeolekukomisjoni üritanud ähm, äh, veenda selles, et nad jagaksid äh, Schengeni infosüsteemiga kõiki andmeid, mis neil on välisvõitlejate kohta, me oleme õigel teel ja me oleme tõesti teinud ähm, äh, suuri jõupingutusi, et artiklist kolmkümmend kuus seoses Schengeni infosüsteemiga kinni peetakse sama puudutab ka Interpoli. äärmiselt oluline on välispiiridel, kui toimuvad julgeolekukontrollid, kontrollitakse ka, kas pass, mis inimesel on, on Interpoli kaduma läinud ja varastatud andmebaaside, andme, dokumentide andmebaasis, sest see on parim andmebaas selliste võltsitud ja valede dokumentide kohta, mis meil on ja see kontroll peab olema süstemaatiline ja samuti tuleb veelda kõiki osapooli kasutama Europoli. Europol ECDC loomiseks on, on see platvorm, mida me tahame kasutada tulevikus, sellepärast et Europol e, suudab tõesti kasutada erinevaid vahendeid e, e, kon-, konfidentsiaalseid infovahetusvõrgustikke, Europoli infovahetussüsteemi E, erinevaid ähm, e, infoallikaid mitte ainult reisivate inimeste kohta, relvade kohta ja nõnda edasi ning TFTP, mis ähm, on samuti väga tõhus vahend, võib-olla Europoli direktor ütles, et Pariisi rünnakute puhul nad edastasid Prantsuse võimudele üsna palju juhtlõngu just nimelt TFTP süsteemi kaudu on olemas ka teisi vahendeid nagu interneti kiirreageerimisüksused, eh, inimkaubandusega tegelevad infovõrgustikud, me tahaksime tõesti luua eh, selle küsimusega tegeleva tippkeskuse ja ma loodan, et liikmesriigid kasutavad seda üha rohkem. veel kaks täiendavat elementi, üks on täiesti kasutu, eh, sellele on tähelepanu juhitud niivõrd palju kordi, et seda, et me ei peakski enam rõhutama, et meil on vaja toimivat broneeringu infosüsteemi ja teiseks äh, veebruarikuises avalduses, mille riigi ja valitsusjuhid tegid, äh, nõuti julgeolekuteenistusi äh, koostööd tõhustama. seda nad ka teevad, mitte ainult veebruarikuus saadik, nad on seda juba teinud aastaid, aga iseäranis sellel aastal siis äh, Äh, aluslepingutest tulenevalt äh, vastav töörühm on äh, tegutsenud oma, parandanud infovahetust ja nõnda edasi. nüüd välispiirid. Raul juba rääkis sellest üsna põhjalikult, aga mina omalt poolt tahaksin öelda, et ja, ja ma tõesti tervitan seda muutust, minu arvates on äärmiselt oluline, et me sobitame kokku äh, kaks valdkonda, kus varem koostööd eriti ei olnud. meie, äh, meil valitseb siin nõndanimetatud institutsionaalne skisofreenia, viisteist aastat me oleme tegelenud äh, rände ja piirikontrolli ja ka äh, tuginedes siis ühenduse meetodile, esimesele sambale ja teiste lepingute alusel oleme üritanud võidelda siis äh, kuri, organiseeritud kuritegevuse terrorismiga ja seetõttu on need, neid kahte valdkonda üha raskem kombineerida. ja samas me oleme nõus, et piiril me peame rändeküsimuste ja julgeolekuga tegelema samaaegselt. niisiis me peame hoolitsema selle eest, et Frontex, kui nad koguvad äh, andmeid asüülitaotlejate kohta, omavad informatsiooni, mis aitab tõhusamalt võidelda ka inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. see kõik toimub praegu väga aeglaselt, ministrid tahavad, et Europol ja Frontex vahetaksid infot esimesest jaanuarist alates, kui selline koostöö heaks kiidetakse. ministrid on kokku leppinud lähetama rohkem politseinikke Europoli kaudu kiirreageerimiskeskustest, et turvakontroll tõesti toimuks süstemaatilisemalt. Nad on kokku leppinud, et kui need riigid, kuhu tuleb massiliselt sisserändajaid, peaksid saama ka vajalikud elektroonilised vahendid, nagu ma ütlesin, passide lugerid, elektroonilised ühendused Interpoliga ja nõnda edasi kõik need asjad on äärmiselt olulised, äh, sest, ja see on samm edasi võrreldes minevikuga. loomulikult peame me seda kõike tegema, pidades kinni õiguslikest alustest, piirangutest, mis meil on, me ei taha hakata äh, erinevaid poliitikaid omavahel segama, me ei taha asüüli ja kuritegevust omavahel ära segada, aga ma ütlesin, et me peaksime lähenema asjale pragmaatilisemalt ja teine äh, aspekt puudutab kriminaalõiguslikku reaktsiooni komisjon ja ilmselt komisjoni kolleeg selgitab seda, kavatseb esitada äh, terrorismi raamotsusele muudatusettepaneku selleks, et me ühiselt saaksime rakendada äh, äh, kakskümmend üks, seitsekümmend kaheksa resolutsiooni, mille on vastu võtnud Julgeolekunõukogu. äärmiselt oluline on siin selles kontekstis digitaalsed tõendid, jah, väga tore on öelda, et ähm, kõik äh, inimesed saadetakse äh, vangi, aga kui meil ei ole nende kohta piisavalt tõendeid, siis meil ei õnnestu saavutada süüdimõistvat otsust. Äh, me tegutseme õigusriigi raames ning meil on vaja usaldusväärseid tõendeid ja nende tõendite saamist on raske, sellepärast et Süüria puhul me ei tee koostööd Assaadi režiimi, režiimiga ja ainuke võimalus, kuidas meil on võimalik tõendeid saada, ongi emailide kinnipidamine, sidekanalite pealtkuulamine ja see ei ole lihtne, sellepärast et äh, äh, suurem osa digitaalsetest tõenditest on pilvedes USA-s ning me peame tihtipeale ootama kuid, enne kui me need tõendid sealt kätte saame, nii et, et tegemist on väga suure tööga, mida praegune eesistujamaa on alustanud ning eelseisev eesistuja, järgmine eesistujamaa Holland peab jätkama, see on äärmiselt oluline me peame pidama arutelusid internetifirmadega, USA valitsusega, selles valdkonnas on vaja olulisi edusamme. teiseks, üks asi, mis minu jaoks on äärmiselt oluline, rehabiliteerimine ma tervitan seda konverentsi, mille eesistuja ma ja volinik Jourova korraldasid, kus osalesid ka justiitsministrid, meil on vaja äh, Äh, tugevat rehabiliteerimisprogrammi ja selles valdkonnas me pole kuigi kaugele jõudnud. me peame leidma alternatiive vanglatele ja kriminaalmenetlusele nende inimeste jaoks, äh, kelle, kes ei ole tegelikult kedagi tapnud ja kes soovivad normaalsesse ellu tagasi pöörduda. Äh, äärmiselt oluline on, et see, et kui, et kui me inimesed vangi saadavad, vanglas meil ei ole deradikaliseerumise programmi ja seetõttu inimesed tulevad vanglast välja veelgi radikaliseerumusena, nii et, et me, meie huvides ei ole kõigi inimeste vanglasse saatmine. teiseks, nüüd selline pehme lähenemine, ma arvan, et Olivier komisjonist räägib sellest, mis komisjonis on juhtunud radikaliseerumisest äh, võrgu, äh, radikaliseerumisvõrgustiku muutmine tippkeskuseks on äärmiselt oluline. Äh, radikaliseerumises teadlikkus, teadvustamise võrgustik on olnud tõesti edulugu ja minu kolleeg tõesti sooviks, et see võrgustik tegutseks palju aktiivsemalt ja neil on vaja liikmesriikide toetust. veel üks komisjoni poolt toetust leidnud algatus on äh, strateegiline nõuandemeeskond, strateegiline kommunikatsiooninõuandemeeskond, see on olnud samuti üks edulugusid ja see on aidanud äh, vähemalt pooltel liikmesriikidest äh, välja töötada strateegilisemat kommunikatsioonipoliitikat, on Äh, äh, astunud vastu Daeshi ja Al-Qaeda narratiivile, nii et, et ähm, minu arvates on äärmiselt oluline äh, seda algatust toetada. siis veel koostöö internetifirmadega, Olivier räägib sellest, aga volinik Avramopoulos korraldab neljapäeval, minu meelest neljapäeva õhtul kohtumise äh, Äh, kus käivitatakse foorum internetiettevõtetega, see on äärmiselt oluline selleks, et leppida kokku konkreetsete tulemuste osas, mis puudutab näiteks ebaseaduslike veebilehtede kõrvaldamist ja äh, vastunarratiivide levitamist. aga me peame tegema veelgi rohkem kui mäletate, äh, siis veebruarikuises avalduses kõneldi sellest, et me peame vägivaldse äärmusluse vastu võitlema kõigi poliitiliste vahenditega, noorsoopoliitika, tööhõivepoliitika, hariduspoliitika äh,, ning äh, kõige sellega komisjon ka tegutseb, ma oletan, et äh, volinik Navratis avaldab peatselt teatise sellel teemal, see on kindlasti väga otsustava tähtsusega. mina isiklikult toetan seda, et me äh, käivitaksime tohutult suuri projekte, üks, mida ma silmas pean ja mis mulle väga meeldib, on sarnane sellega, mida president Obama tegi mõned kuud tagasi, kui ta Stevens programmi käivitas, kasutatakse siis Internetti selleks, et eh, ühendada omavahel miljon ameeriklast ja miljon eh, araablast, et aasta jooksul nendel inimestel oleks võimalik osaleda samadel kursustel, neil oleks sama õpetaja, nad eh, saaksid üksteisega kõnelda ja see on äärmiselt oluline, niimoodi aidatakse vabaneda stereotüüpidest. miks me ei teeks sama oma laste teismeliste üle Neile meeldib internet ja seetõttu oleks võib-olla äh, sildade ehitamine läbi interneti parim vahendus. ning lõpetuseks välistegevus. Äh, kõrge esindaja Mogherini äh, välisteenistus ja mina tahame vägagi tugevdada terrorismivastase võitluse partnerlusi Vahemere piirkonna riikidega. me oleme viimastel kuudel teinud väga palju koostööd Tuneesiaga, tegemist on uue lähenemisega me tahame teha koostööd, komisjon, välisteenistus selleks, et mm, luua rahastamisprogramm, mis aitab suurendada nende riikide võime, võimekust seista silmitsi paljude väljakutsetega ning tasakaalustatult olukorrale reageerida. teeme ka Jordaania, Türgiga sellist koostööd, Maroko ja teiste Vahemere piirkonna riikidega me oleme äh, saatnud Vahemere, seitsmese Vahemere piirkonna riiki vastu terrorismivastase võitluse koordinaatori ning äh, äh, tegeleme ka piiride julgeolekuga, terrorismi rahastamisega ja kõigega. ja ma vabandan, et ma nii pikalt kõnelesin. Uh, suur tänu, komisjon. suur tänu esimees, ma ei hakka kordama üle kõike seda, mida minu äh, kolleegid on juba öelnud, aga räägiksin võib-olla pisut täpsemalt sellest, mida, milliseid ettepanekuid me oleme teinud ja millised ettepanekud on meil plaanis äh, järgnevate nädalate ja kuude jooksul. Jill maalis äh, juba meie eelmise aasta oktoobri suurepärasete projektide keskust, tipptaseme keskust, kuhu võetakse uued töötajad, uued töörühmad, haridus, hariduse töörühm, perekondade, kogukondade töörühm, et varaste radikaliseerumise märkide kallal juba töötada, sellepärast et äh, vangla, nagu me teame, ei ole lahendus. infotehnoloogia foorum saab oma hoo sisse sel neljapäeval ja kogu selle protsessi tagamõtteks on tegelikult struktureeritud dialoog selle valdkonna tegijatega, me tahaksime nende toetust, nende teadmisi sellest, kuidas publikule suunata oma sõnumit parimal võimalikul moel, kuidas suunata seda läbi usaldusväärsete kommunikatsioonikanalite. nii et seda peaksid tegema kogukonnad äh, ja see on ka suunatud kogukondadele, nii et kogukondadelt kogukondadele. kogukonnad on aktiivsed, äh, nii palju kui meie näeme, ning me tahaksime aidata neil äh, mitmeid tegevusi algatada. see strateegiline kommunikatsiooni nõuandekomisjon me tahame uut faasi alustada sellega, seal ei ole õiguskaitseorganite töötajad, vaid kommunikatsioonieksperdid, kes aitavad valitsusi ja nii edasi kujundada oma kommunikatsioonipoliitikat. mis puudutab eilset, eelmise nädala otsuseid, siis tulirelvade küsimustes, tulirelvad iseäranis öö, äh, kuulipildujad, lõhkehaine on terroristide lemmikvahendid. Neid on kerge hankida, neid on kerge kasutada, suhteliselt kerge kasutada ja seetõttu tegime ettepaneku eelmisel aastal võtta vastu komisjoni määrus selleks, et ühtlustada relvade ka-, tulirelvade kasutuskõlbmatuks muutmise standardeid. praegusel hetkel on liikmesriikides erinevad standardid, kui osta kuskilt äh, kollektsionääride poest, ärist äh, vana äh, kasutuskõlbmatuks muudetud Kalašnikov, siis seda on väga kerge mõnikord uuesti kasutuskõlblikuks muuta, nüüd me tahaksime, et kasutuskõlbmatuks muutmisel oleksid kõikides liikmesriikides samasugused tehnilised standardid. et kui sõjaväes kasutatud kuulipildujat on, kuulipilduja on kasutuskõlbmatuks muudetud, siis see protsess oleks lõplik. siis teine samm on siiamaani meie õigusraamistik käsitles seda, kuidas tagada kaupade vaba liikumine, sealhulgas ka relvade vaba liikumine. siin peeti silmas rohkem sportrelvi, tulirelvi, ja küttimiseks mõeldud relvi, aga nüüd oleme toonud sellesse õigustikku sisse ka tugeva julgeoleku dimensi-, dimensiooni uue direktiivi ettepaneku kaudu. selle eesmärgiks on muuta kontroll rangemaks, litsentside, lubade andmise protsess rangemaks. sõjalised relvad on täielikult keelatud, aga mõningad küttimiseks, jahipidamiseks kasutatavad äh, tulirelvad on kaliibri ja äh, laskekeha tugevuse osas äh, samm, isegi tugevamad kui sõjapidamises kasutatavad relvad. siit võib paar kvartalit kaugemalt võib-olla juba osta jahipidamiseks sellise tugeva relva nii et kõike seda vaatame nüüd tähelepanelikumalt äh, tulevikus ja homme võtab komisjon vastu uue tegevuskava nii äh, lõhkeainete kui ka tulirelvade kohta. seal on mitmeid õigusloomelisi meetmeid, mitmeid mitteõigusloomelisi meetmeid, äh, mis on kõik suunatud samadele eesmärkidele, tagada parem jälgitavus, parem kontroll, hävitada sellised hallid alad, lüngad meie Äh, õigustikus ja äh, mustal turul. seda seoses kollektsionääridega, kust võivad relvad edasi liikuda äh, ja nii edasi ja nii edasi. selliseid lünki on, me tahame need lüngad üles otsida ning takistada relvade müüki internetis ja tulirelva osade müüki internetis nii et tulevikus äh, võib küll tellida neid relvaosasid, äh, kuid tuleb isiklikult kohale minna, et äh, need ära tuua. uuringud on näidanud, et lõhkeained, mida kasutati Pariisis, olid tehtud vahenditest, mida on suhteliselt kerge hankida ja meie õigustik, mis käivitus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris, ei ole täielikult rakendunud, üksteist liikmesriiki ei ole õigustikku üle võtnud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal pidime me selle õigustiku üle vaatama äh, lähteainete osas, äh, aga teeme seda nüüd varem. teeme ka äh, keelustatud lähteainete äh, nimekirja ümber. see hõlmab ka aineid, mida kasutatakse näiteks äh, kosmeetika ja, ja ilusektoris nii-öelda. mis puudutab direktiivi, kui kõik asjad lähevad nii, nagu plaanitud, siis komisjon võtab vastu uue õigusakti ettepaneku, millega ei muudeta mitte ainult äh, praegust raamotsust, mitte ei viida seda raamotsust ainult ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Nõukogu dokumentidega kooskõlla, vaid me loome uue direktiivi, mis äh, koondab endasse kogu akti, kõik õigusaktid äh, terroristlike aktide kriminaliseerimise kohta kasutatakse varasemaid määratlusi, kahe tuhande teisel aastal võeti vastu oma akt, kahe tuhande kaheksandal aastal muudeti seda, võetakse sisse ka välisterroristide äh, dimensioon äh,, passiivne väljaõpe äh, ning terroristlik eesmärkidel, terroristlike eesmärkidel reisimine, terroristlike eesmärkidel reisimisele kaasa aitamine ja nii edasi ja nii edasi ja komisjon plaanib selle homme vastu võtta omalt poolt. meile on tehtud ka ülesandeks, ministrid on teinud meile ülesandeks, mida me saame teha, vaadata, mida me saame teha terroristide rahastamisega seoses, Jill mainisin TFTP-d ja Prantsusmaal viiakse läbi praegusel hetkel uurimist, meil on mitmeid vihjeid ja see koostöö on osutunud tõhusaks ja praegusel hetkel me peame vaatama, millised finantsvahendid meil on, millest meil on ülevaade ja millest meil ei ole ülevaadet. me peame vaatama, kas me saaksime sularaha kontrolli määruse vallas midagi ette võtta, sellega tegelevad minu kolleegid maksuküsimustes, mida me peaksime tegema virtuaalrahaga seoses, kas me peaksime rahapesu kriminaalseks muutma. eelmisel aastal või oli see märtsikuus sel aastal, otsustati äh, tegeleda rahapesu direktiiviga. rahapesu aga ei ole põhimõtteliselt kriminaalkuritegu. kas me peaksime selle tooma karistusõigustiku valdkonda või mitte? kas me peaksime esitama artikkel seitsmekümne viie põhise ettepaneku varade külmutamise osas, kui me oleme terroristliku organisatsiooni tuvastanud, või peaksime jätma selle liikmesriikide ülesandeks, liikmesriikides mõningates kuuel-seitsmel on oma paigas, oma korralik süsteem paigas, teistel ei ole mitte midagi. nii et äh, kui äh, selle aja jooksul meil viiakse läbi kohtu äh, protsess külmutamise kohta, on raha ja varad juba juba seitsme maa, maa ja mere taha kadunud. siin on mitmeid tehnilisi asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta, nii et tagada, et süsteem oleks proportsionaalne ja me ei taha samas kahjustada liikmesriikide süsteeme, kellel on süsteemid paigas, samuti tahaksime välja võt-, arvesse võtta Ameerika Ühendriikide süsteemi. praegusel hetkel paluti meil teha olukorrast ülevaade ning äh, teha oma ettepanek selle kohta, millistes suundades me võiksime edasises töös edasi liikuda. komisjon, kui kõik läheb äh, plaani kohaselt, võtab vastu arukate piiride ja piirivalve paketi selle aasta viieteistkümnendal detsembril ehk siis kahe nädala pärast. ja võin kinnitada, et äh, me hakkame meie Schengeni infosüsteemi sihipäraselt muutma ja kogu Schengeni süsteemi ka kiirendame ning muudame EKRISE projekti Euroopa karistusõigustiku reformisüsteem, karistusregistri reformisüsteem ja me muudame seda süsteemi, võttes arvesse kolmandate riikide kodanikke, kui keegi on mõistetud süüdi terroristliku kur-, terroristliku akti tõttu ning me ei tea seda, siis äh, on tegemist väga as-, vajaliku informatsiooniga. ja lisaks äh, Prümi otsus, mida Jill siin samuti mainis, äh, Prümi otsus teeb liikmesriikidele kohustuseks, liikmesriikide õiguskaitseasutustele kohustuseks äh, vahetada andmeid DNA, sõrmejälgede ning autode registreerimise andmete kohta ja neid, ja seda kohustust ei kasutata, seda andmete vahetust ei kasutata. kui me vaatame Pariisi, siis te-, juhtumid siis sõrmejäljed, DNA, autoregistri andmed oleksid aidanud nende inimeste liikumist piirata vahendid on olemas, aga neid ei kasutata nii nagu kord ja kohus on, nii et sellega tegeleme ka ja lõpetuseks, ning see pole sugugi vähetähtis äh, teema, olete kuulnud mind ka varem sellest rääkimas, me oleme tähele pannud, et terroristlikud rühmitused oma, on oma moodus operandit äh, muutnud võrreldes paari aastakümne taguse ajaga vanasti rünnati riigi sümboleid, riiklikke sümboleid, nüüd äh, keskendutakse massimõrvadele, äh, kiirrongid, maratonid, muuseumid, äh, kontserdid, kultuuriüritused, kõik võivad sattuda sihtmärkideks. me teame, et eelmisel suvel said nad juhtnööre oma liidritel Süürias ja Iraagis, et kui kalifaadiga riik liituda ei saa, siis tuleb püha sõda pidada seal, kus kus sa oled, kasutades ükskõik milliseid vahendeid, nugasid, mida iganes. me teame, et selliseid juhtnööre levitatakse püha sõja pidajate propagandakanalite kaudu ning hoiame olukorral silma peal, tehes koostööd julgeolekuorganitega ja kutsume neid üles häid tavasid ja omavahel andmeid vahetama sel teemal, kuidas äh, nii-öelda pehmeid äh, sihtmärke kaitsta, lennujaamu, raudteejaamu, kontserte, nii edasi, nii edasi. kogu see töö käib ning me peame panema paika ka oma käsiraamatud äh, nendele, kes selle teemaga praktikas tegelevad. me teame, et politsei ressursid on piiratud ning seda arvesse võttes tuleb meie inimressurssi maktima-, maksimaalselt ära kasutada nii et optimaalsed tulemused avatud ruumi ning äh, pehmete sihtmärkide kaitsmisel. suur tänu, tõstatasite palju küsimusi ning meil on väga palju sõnasoovijaid. Olivier, te mainisite siin mm, Prümi otsust, mis kahe tuhande viiendal aastal allkirjastati ja mis äh, Äh, võimaldab DNA autode registreerimise andmete vahetamist ja nii edasi, suurem osa liikmesriike neid andmeid ei vaheta ja nende vahetamine aitaks ära hoida terroristlikku tegevust ja nüüd tuleb seda siis äh, jõustada. me näeme, et valitsustevahelised kokkulepped ei toimi, nii et äh, lisaks uutele õigusaktidele peame ka jõustamise küsimusele tähelepanu pöörama. meie kindlasti anname oma komisjoni poolt, libekomisjoni poolt parima. aga siin on mitmeid tähtsaid küsimusi, millest kolleegid kindlasti soovivad rääkida. proua Holmajärv, palun. aitäh, härra esimees. kallid kolleegid, kõigepealt suur-suur tänu nende väga huvitavate ettekannete eest mul on tegelikult nii palju küsimusi, et kõiki saagi korraga esitada ja ma eeldan, et kolleegidega on lugu täpselt samamoodi. kõigepealt infovahetus liikmesriikide vahel. kas tõesti edevuse pärast ikka veel liikmesriigid ei ole valmis infot vahetama, ei luureteenistused, äh, politsei ega ka teised ametivõimud. et kas liikmesriikidel on probleeme, et seda ei tehta, et ei ole võimalik äh, vajalikke andmeid koguda või et ei analüüsita piisavalt neid andmeid või mille pärast on meil probleeme, tahan teada, mis on äh, selle probleemi juurteks siis öeldi, et ka andmekaitse mängib väga tähtsat rolli, et lihtsalt ei soovita andmeid edastada andmekaitse pärast. kui see tõesti nii on, siis palun öelge meile täpselt, milline andmekaitse nüanss siin rolli mängib, et millised on need probleemid. siin räägite ka Eurotokist ja sellest, et automaatne andmete võrdlus ei ole võimalik kui ma nüüd teist õigesti aru sain, siis Frontex kavatseb koos Europoli või liikmesriikidega äh, teatud andmeid siiski vahetama hakata, ma tahaksin rohkem selle kohta infot saada, sest kui probleeme on, siis tuleks meid neist teavitada selleks, et me parlamendis saaksime sellest põhjalikult rääkida. siis on mul veel küsimus, mis puudutab koostööd Tuneesia, Jordaania ning Türgiga ning samamoodi ka see komisjoni avaldus, et äh, teatud äh, kuriteod nendest riikidest võetakse ka andmepanka. et kui tõesti need kuriteod üles, kui need kuriteod tõesti andmepanka pannakse, nagu näiteks sellised probleemid, mis meil on Türgiga, et äh, ei lubata meelt avaldada, arvamust avaldada või et keegi pekstakse läbi meeleavaldusel, et äh, kas siis tegemist on raske kuriteoga või, või kas te mõtlete siin mõrvasid, terrorirünnakuid, et millised kuriteod pannakse andmepanka ja kuidas see koostöö konkreetselt peaks välja nägema? ja siis äh, viimane küsimus, mis puudutas lõhkeaineid. me oleme siin juba mitmeid kordi rääkinud sellest, et narkootikumide ja lõhkeainete puhul soovime me äh, tugevamat registreerimiskohustust, et kas me peaksime siin ka teatud äh, ainete liikumise jälgitavust parandama või mis on selle uue reegli tagapõhi? aitäh ja proua Sippel, palun järgmisena. suur tänu, esimees. Questions and remarks, but I will try to mul on äh, ka palju kommentaare ja küsimusi. püüan neid kuidagi koondada kõigepealt äh, kuulates ära kõik need kolm sõnavõttu, saan ma aru, et lõpuks ometi on jõutud äh, ühisele arusaamisele, et liikmesriikide tasandil tegutsemine ei ole piisav lahendus. sellist suhtumise muutust ei ole meil vaja mitte ainult julgeoleku äh, küsimustega seoses, vaid üldisemalt liikmesriigi tasandi lahendused ei toimi ja selles äh, valdkonnas praegusel hetkel on, siiani on rõhutatud äh, liikmesriikide suveräänsusele, lugesin kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Helmut Schmidti artiklit äh, ja tema kirjutas, et tegelikult meil ei ole enam suveräänsust, riiklikku suveräänsust, meie oleme, meie tegevus on, tegevust määravad mitmesugused rahvusvahelised kokkulepped, rahvusvahelised ülesanded ja nii edasi, aga paljud riigid siiski tegutsevad, nagu oleks see suveräänsus alles ka Saksamaal näiteks, Saksamaa siseselt erinevad ametivõimud sageli ei vaheta infot ega tee koostööd. me peame mõtlema, kuidas me saame olukorda parandada. tööriistad on olemas, vahendid on olemas ja mitte ainult täna, vaid ka korduvalt varem oleme pidanud tunnistama, et neid ei kasutata. see probleem kerkib esile, kui me hakkame rääkima äh, ka reisijate infost, PNR-süsteemist, mis äh, kunagi kujuneb võib-olla kahekümne üheksaks äh, erinevaks riiklikuks süsteemiks, ehkki me räägime liikmesriigide PNR-ist, liikmesriigid peavad vaatama ja otsustama oma tasandil, milliseid tingimusi rakendada ja praegusel hetkel ei tea, kas äh, üldsegi, kas infovahetus muudetakse kohustuslikuks või mitte. mis puudutab olemasolevate tööriistade kasutamist, siis mind huvitab, kuidas me saaksime olukorda paremaks muuta, meil on Schengeni äh, infosüsteem, meil on äh, reisijate lennuandmed, äh, meil on ühised uurimismeeskonnad ja seda arvesse võttes tuleb, tundub üllatuslik, miks relvade ostmine Euroopas on, on nii lihtne. kõigepealt tulevad inimesed Euroopasse. Nad teavad, kust osta tulirelvasid, relvasid, äh, kuskilt jaamadest. Äh. mina ei teadnud, et see on võimalik ja tõenäoliselt politsei ka ei teadnud, sellepärast et loodetavasti vastasel korral oleksid nad kõik sellised kanalid üle kontrollinud välispiiride kontrollimine, välispiiride valve, meie arvates on see, minu arvates on see ühine Euroopa ülesanne me räägime siin piirikontrollist, mitte piiride sulgemisest pagulaste jaoks. aga mida see tähendab, kui ma ütlen, et see on ühine Euroopa ülesanne? praeguseni ma küll ei näe, et kõik meie liikmesriigid oleksid valmis ütlema, et olgu, meie anname tehnilised vahendid teile, meie anname teile äh, täiendavat personali või rahalisi vahendeid selleks, et kanda hoolt selle eest, et välispiire kontrollitaks ma arvan, et me ei saa jätta seda ainult liikmesriikide ülesandeks, kellel on välispiir. välispiiri kontroll peaks olema ühine Euroopa ülesanne ning ma tunnen tõsist muret selle asjaolu pärast, et kõigepealt liikmesriigid ei andnud ÜRO pagulaste ülemvolinikele selliseid vahendeid, nagu nad olid lubanud, ei andnud Aafrika usaldusfondi vahendeid, praegu räägime sellest, kas anda vahendeid Türgile või teistele riikidele, kas liikmesriigid üldse on valmis andma vahendeid selleks, et piire valvata või teisi ühiseid ülesandeid täita. ma ei ole selles päris kindel. mis puudutab Schengeni ala ja Euroopa kodanike kontrolli, siis pean tunnistama, ma tunnen pisut muret. kas see on tõesti vajalik või kas see muutub vajalikuks? kui me suudame juba tagada, et kõiki olemasolevaid tööriistu, vahendeid, mis on meie käsutuses, kasutatakse täiuslikult. ja meil on jäänud ära palju tööd teha, radikaliseerimise vastane äh, võitlus, terroristide sõnumite äh, vastu võitlemine, kõik see on ka vajalik ning ma loodan kogu südamest, et me töötame selle kallal lakkamatult, väsimatult ning äh, et meie töö ei piirdu ainult julgeoleku temaatikaga, vaid ka ennetava tööga ning äh, ning äh, et me lisaks sellele kanname hoolt selle eest, et kõik meie kodanikud tunnevad, et nad on üks osa meie ühisest ühiskonnast. proua Stevens, palun suur tänu, härra esimees. Timothy Kirkhopi nimel Euroopa konservatiivide reformistide pärast, mis puudutab liikmesriikide vajadust rakendusmeetmetele rohkem tähelepanu pöörata, siis äh, tõsi on see, et meil on vaja rohkem vahendeid, uusi meetmeid, aga me peame olemasolevad asjad paremini tööle saama. ja samuti peame andmeid paremini vahetama, see on üks meie prioriteete meil peavad olema meetmed terroristliku tegevuse vastu võitlemiseks, äh, selle juures äh, aga kõige olulisem on radikaliseerumise vastane võitlus äh, juba rohujuure tasandil. mainisite siin RAN-i, liikmesriigid aga peavad midagi enamat tegema. kas meil tuleb ettepanek Euroopa Liidu TFTP kohta? kas liikmesriigid soovivad seda? me räägime siin tugevamast välispiiri kontrollist, kuid lisaks Frontexi kasutamisele, mis on plaanis, kas meil on oodata muudetud arukate piiride ettepanekut? ja NVA delegatsiooni nimel tahaksin lisada, et Euroopa Liidul võib olla lisandväärtus terrorismivastases võitluses, sellepärast et, et äh, terroristid tegutsevad riikide üleselt, Euroopa kodanikud on tundnud, et neid on alt veetud ning nad tunnevad muret, miks ei ole pärast Charlie Hebdo rünnakut midagi ette võtnud. võtame näiteks äh, PNR küsimustiku, mis on jooksnud ummikuste poliitiliste Äh, surveavalduste tõttu härra Verhofstadti ALDE fraktsiooni äh, poolt. seesama isik aga süüdistas just nimelt julgeolekuteenistusi Prantsuse äh, rünnak, hiljutiste Prantsuse rünnakute toimumises. meil ei ole vaja sellist näpuga näitamist, probleemi juured toovad meid tagasi siia kotta ning ma kutsuksin teid üles näitama üles poliitilist julgust, oma dogmaatilised seisukohad kõrvale heitma, mis puudutab viimse päeva äh, stsenaariume äh, eraelu puutumatuse ja andmekaitse küsimustes. meil on küll vaja tasakaalu, tõsi, tõsi, aga meil on hädasti vaja ka mingisugust progressi, aitäh. proua Vikström. Wow, thank you very much. It, sorry, I was going to take... aitäh oi vabandust, jah, te olete ka veel nimekirjas. see täna hommikune arutelu on väga huvitav olnud, et mida te kõik hommikusöögiks sõite? mul on väga eriline küsimus, tahan pöörduda komisjoni poole ja minu küsimus puudutab seda uut ettepanekut äh, kontrollide õigusliku aluse kohta, nagu te teate, et meil on väga palju äh, äh meil on väga palju aktiivseid äh, jahimehi Rootsis äh,, eriti põhjaosas. Äh, politsei kontrollib nende relvasid ja viimastel nädalatel olen ma saanud väga palju, ma ei oska teile täpset numbrit öelda, aga väga palju küsimusi äh, Rootsi jahimeestelt, äh, kes kardavad, et uued reeglid võivad neile uusi probleeme tekitada sest nemad alluvad seadustele, kasutavad legaalseid relvi, aga samal ajal see uus ettepanek ei tegele kõige tähtsama probleemiga, nimelt sellega, et meil on väga palju illegaalseid relvi liikmesriikides. seda on toodud liikmesriikidesse erinevate kanalite kaudu. nii et minu küsimus oleks, et mida ma peaks neile inimestele rääkima, kas te võite kinnitada, et komisjoni ettepanek on tõesti proportsionaalne ja tõhus ja tegeleb ka äh, kõikide nende illegaalsete relvadega samal ajal, aga jätab äh, äh, õiguskuulekad jahimehed rahule ja et nemad saavad lihtsalt oma jahitegevust jätkata. Um, is, uh... aitäh! järgmisena proua Sargentini, palun. Not so worried about a hun-. mina ei muretse nii palju jahimeeste pärast uh,. Thank you, chair um, aitäh, härra esimees. Euroopa Komisjon, nõukogu ja terrorivastase võitluse eksperdid räägivad piirivalvest väga palju ja ütlevad, et see on tähtis selleks, et teada saada, kes tuleb Euroopa Liitu aga kui me vaatame terrorirünnakuid, mis viimase kümne aasta jooksul on Euroopas toimunud, siis tegemist oli Euroopas üles kasvanud inimestega, teie teate seda ja meie teame seda. ja ma ei ole kuulnud midagi äh, teil selle kohta, et mis saab siis, kui vanemad koputavad uksele, ütlevad, et äh, ma kardan, et mu laps äh, võib minna Süüriasse, et et kõik on käest libisemas, et mis saab siis, me räägime kogu aeg sellest, et nad tulevad siia sisse, need terroristid, aga me peaksime rääkima ka sellest, et kuidas hoolitseda selle eest, et meie lapsed, noored inimesed ei muutuks äärmuslikuks ja ei läheks Euroopast mujale selleks, et seal halba teha. jah, mingil hetkel tulevad nad ka tagasi siia kurja tegema. aga äkki te võiksite sellest natukene rohkem ka rääkida? ja siis äh, rahapesuvastane direktiiv juulikuus, ma arvan, see avalikustati mina olen raportöör selles küsimuses, eelmise aasta jõuludeni me pid-, pidasime läbirääkimisi selles küsimuses ja juulikuus see nüüd avalikustati. ma tahaksin nüüd tõesti teada rohkem selle kohta, et kus on veel puudusi ja mida äh, teha selleks, et äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks ka liikmesriigis seda rakendama hakkaksid. peale selle on meil ka teaduslikke andmeid selle kohta, et terroristid lääneriikides äh, Äh, et terrorismi äh, kulud on lääneriikides tegelikult väga-väga madalad, et suur osa kulutatakse just Süürias, et et kuidas me seda küsimust arutame meil on siin Euroopa ettevõtted äh, nagu näiteks Shell, mis on väga palju investeerinud Lähis-Idasse. ma tahaksin teada saada, et millest on puudu meil praegu rahapesuvastases direktiivis number neli? millised liikmesriigid äh, ei ole viimastel aastatel munitsipaalpolitsei osakaalu vähendanud, see ei olnud kohe kindlasti Itaalia, äh, Prantsusmaa või minu koduriik tavapolitseinike arv on kõ-, vähendatud igal pool ja nüüd terrorismivastases võitluses räägitakse töökohtadest ja paremast koolitusest, siis see hämmastab mind. ja mulle tundub, et ma kuulen muudkui meestelt, et äh, et see kõik ei ole hea, aga keegi ei vasta küsimusele, et miks me ei ole midagi varem ära teinud. samamoodi ka radikaliseerumise teadvustamise keskus, see on oktoobrikuus töötanud, aga ta tegelikult ei ole jaanuarikuust saati juba oma tööd korralikult saanud teha, sellepärast et raha ei olnud ja keegi, ja ta ei suutnud ära otsustada, et kellele siis avaliku pakkumise korras see ülesanne anda. pärast Riiga tippkohtumist lubati väga palju, liikmesriigid lubasid väga palju, aga mitte midagi pole ära tehtud ja sõnum meile on, palun äh, võimalikult kiiresti reisiinfo ja reisijate info osas äh, leppige kokku selleks, et terroristide vastu võidelda kas me võiksime pallid tagasi äh, mängida ja öelda teile, et tehke ka teie oma lubadused äh, teoks ja hoolitsege selle eest, et noored äh, ei radikaliseeruks ja ei läheks mujale võitlema Euroopast välja. aitäh, järgmisena Sofi Intselt, palun. jah, aitäh, härra esimees kõigepealt vastaksin kolleegile ja ütleksin, et mingit blokeerimist ei ole, me räägime PNR infosüsteemi üle, mina teen seda ALDE fraktsiooni nimel ja mulle üldse ei meeldi see, et te siin Belgia poliitika toote mängu ja ma oleksin tõesti tahtnud, et te oleksite siin olnud siirad, tõesti ausõna oleks tahtnud. ja ma ei lõpeta kunagi ütlemas seda, et vale on see, et parlament blokeerib PNR-süsteemi, punkt siin kolm härrasmeest tegid meile sissejuhatuse ja ma tunnen ennast alati imelikult, sest ma mitte kunagi ei tea, kes meiega räägib Luksemburgi eesistujana, jah, olgu Luksemburgi eesistujana. siis härra De Kerkhove, kas teie räägite ka nõukogu nimel või kellega me siin üldse räägime? kogu see protsess on olnud väga imelik ja ja mind hämmastasid ka härra de Kerkhoffi ütlused äh, ajakirjanduse ees, kus ta põhimõtteliselt Euroopa Parlamenti süüdistab selles, et meie ei lase otsust vastu võtta broneeringu infosüsteemi osas. ma arvan, et demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja äh, põhiõiguste kaitsmine on väga tähtis. äkki, härra de Kerkhove, me peaksime hoolitsema sellest, et demokraatia toimiks, parlamentaarne demokraatia mul on väga palju küsimusi. kõigepealt PNR-süsteem, väga huvitav oli kuulda, et öeldakse, et seda blokeeritakse, seda on venitatud liiga kaua, sellepärast et see loll parlament siin muretseb mingite lollide in-, andmekaitsereeglite pärast isikuandmete kaitse, andmekaitse üleüldiselt on põhiõiguste osad, nad on osa põhiõiguste hartast. tegemist ei ole mingite väikeste iluasjakestega, mida on mingid ähm, imelikud vasakpoolsed siin välja toonud. ei, tegemist on põhiõigustega, mis on seadustega kirja pandud, selli- äh,, mida võib võrrelda siis ka aluslepingutega härra Stevens, te ütlesite siin, süüdistasite siin härra Verhofstadti, aga härra Verhofstadt nõudis, et meil oleks määrus, mitte direktiiv. direktiivi rakendamine kahekümne kaheksas liikmesriigis võtab väga palju aega, samal ajal kui meil oleks määrus, siis oleks saanud seda kõike väga kiiresti teha, kuigi kõik ütlesid, et on vaja kiiresti teha. miks te siis ei toetanud määrust, me oleksime saanud palju aega kokku hoida. ma arvasin, et olite sellele vastu, ma oleksin ka Luksemburgi eesistujalt teada tahtnud saada, kas me saaksime natukene ka äh, infot äh, liikmesriikide seisukoha kohta nõukogus, ma tean, et nõukogu on paljudes küsimustes lõhestunud ja oleks tõesti kodanike vastu aus, kui nõukogu ütleks nüüd täpselt, millised liikmesriigid on millisel seisukohal, äh, millistes küsimustes. ma arvan, et te olete selle võlgu mitte ainult parlamendile, vaid ka kodanikele. muidugi, kui te ei taha läbipaistev olla, siis te kindlasti seda ei tee. meie töötame siin PNR äh, küsimusega, see on väga keeruline paljude jaoks me töötame selle kallal, sellepärast et meil on see kohustus võetud, aga ma tahaksin siis siiski teada ka täpselt seda, et meie jaoks on siin üheks kõige tähtsamaks küsimuseks kohustuslik andmevahetus, me ei räägi kogu infost, me ei räägi ka kõikidest broneeringu info aspektidest, vaid me räägime lihtsalt PNR-süsteemi analüüsist, see on siin väga selgelt defineeritud ja kui meil palutakse, et me PNR äh, direkt direktiivi hindaksime, siis kodanikud peaksid tõesti saama selle kindluse, et infot jagatakse liikmesriikide vahel ja ma arvan, teie, härra de Kerkhove, ütlesite, et luureteenistusi üritate siin veenda, vabandage väga aga meie oleme, meie kuulasime teid viisteist minutit ja meil on tõesti väga palju küsimusi ja ärge siin tõesti veel äh, pille kotti pange, mul on siin veel piisavalt küsimusi. Would like to understand convincing intelligence rääkisite siin luureteenistuste veenmisest, tegemist on ametivõimudega, mis saavad raha avalikust sektorist ja teie ütlesite ja kui meie ütleme, et nad jagavad infot, siis nad teevad ka seda, punkt. veel paar punkti. miks ei ole siiamaani hinnatud äh, Äh, neid erinevaid meetmeid, mis meil on olemas. iga kord annate meile erinevaid sõnumeid ja iga kord me kuuleme, et kõik need meetmed, mis pärast viimast rünnakut äh, vastu võetud, et neid ei ole rakendatud. viimane küsimus. Äh, lugesin ajalehest, et kas teie õiendasite pärast seda, kui need viisteist minutit seal rääkisid. ma kasutan siin praegu oma õigust parlamendisaadikuna sõna võtta. USA on öelnud, et nad äh, piiravad oma viisalihtsustussüsteemi. kas me võiksime teada saada, mida USA vastutasuks tahab? ma olen täiesti veendunud, et komisjonile on nad juba oma soovide nimekirja edastanud ja ka liikmesriikidele. aitäh ja proua Guillaume, Sylvie Guillaume, palun. ma üritan teha lühidalt, sellepärast et väga paljud asjad on juba ära mainitud. ma tahaksin öelda, et nõukogu on ähm, teie sõnade järgi oli väga produktiivne, minul sellist muljet aga ei jäänud, seal üritati väga paljude asjadega tegeleda ja kiirustati, aga mina ei ole kohal, võib-olla mul jäi vale mulje. tihti peale need ettepanekud, millest te kõnelesite, need ettepanekud, mis tehti, nendest on juba ammu kõneldud ja nende vallas ei ole eriti suurt edusammu tehtud, ikka, ikka ja jälle räägitakse näiteks prümmilepingust, tulirelvade küsimusest, rahapesust, nii et, et te lihtsalt äh, tulete siia parlamendi, räägite nendest asjadest, äh, sest et tegeme ja äh, tegelikult peaksid nende teemadega tegelema kõik Euroopa institutsioonid ja mitte ainult parlament. näiteks te räägite siin broneeringu infost, sellel, selles vallas kaks triloogi lihtsalt tühistati, niisiis lühidalt, nagu me ütleme, oleme kõik ühiselt vastutavaks ja ma tahaksin rääkida natukene sellest äh, luureinfo vahetamisest, andmetealasest infovahetusest. meie siin äh, parlamendis oleme sellega üsna palju tegelenud ja ma tahaksin juhtida siin tähelepanu kahele asjale. Äh, ma olen üritanud saada infot terves reas küsimustes vahendite kohta, inim, inimressursside kohta Äh, kõige äh, selle kohta, mis on seotud terrorismi ja kuritegevuse vastase võim võitlusega, ma olen tegelenud siis äh, neljateistkümne erineva teemaga ja ma tahaksin teada, kas niimoodi on tõesti, niimoodi käib tõesti tõhus töö, sest et ma ootan endiselt vastust ja mul on ka teisi teemasid, millega tegeleda. ja ma ei tea, kas need, see info, mis meieni jõuab, on äh, õige äh, tihtipeale inimeste kohta, keda rahvusvaheliselt taga otsitakse, me saame info alles hiljem. nii et, et näib, et seda infot ei vahetata korrektselt, neid andmeid ei edastata õigeaegselt. Eh, teisisõnu, kas teile tundub, eh, et see, eh, kuidas andmeid käheldakse, kas need politsei ja õigusorganite tööd puudutavad andmed, kas need ei peaks olema prioriteetsed? härra Kuponi. aitäh teie ettekannete eest meil on vaja väga selget terrorismivastast poliitikat Euroopa Liidus. aga nagu te ütlesite, meil on vaja ka korralikke meetmeid, meil on vaja ennetavaid meetmeid eelkõige. PNR, info ja TTIP leping uuel kujul on tegelikult eu-, täpselt samamoodi ka Europoli ülesanded tuleb äh, üle vaadata ja defineerida ja rääkida ka institutsioonide vahelisest äh, koormuse jagamisest ning äh, andmete automaatsest vahetamisest. on täiesti ilmselge, et andmevahetus, kui see toimub legaalselt, äh, aitab meil väga palju ära teha, kuid meil on siiski väga palju takistusi esimene küsimus, kui liikmesriigid on tõesti valmis tugevamat koostööd tegema, infot jagama, Frontexi tööd parandama ja Schengeni infosüsteemi kaasajastama kas see tõesti on nii? väga paljudes liikmesriikides üritatakse välja töötada oma terrorismivastast seadusraamistikku. kuidas me saaksime harmoniseerida neid jõupingutusi ja panna liikmesriike koostööd tegema? milline institutsioon tegelikult äh, koordineerib Euroopa poolset tegevust? ja kolmandaks, me võitleme terrorismi vastu, me ei võitle interneti vastu. on väga tähtis aru saada, millised on korralikud meetmed ja korralikud leegrid ja meil tuleb saavutada tasakaal nende meetmete ja põhiõiguste vahel ning samal ajal hoolitseda selle eest, et meie julgeolek oleks parem aitäh. Merci. aitäh, ma teen ka kiiresti, sellepärast et paljud asjad on kolleegide poolt juba väga hästi ära öeldud, eriti Silvi Kionimaal. me oleme saanud mm, ühe dokumendi äh, mille on välja töötanud härra Kašov. see dokument on seotud veebruarikuus toimunud nõukogu istungiga, nii et, et aega on läinud selle dokumendi ettevalmistamisega, aga see dokument on üsna huvitav ja peatükk viis, kus räägitakse nendest meetmetest, mis on seotud radikaliseerumise ärahoidmisega ja mm, selle dokumendiga ei peaks tegelema mitte ainult libekomisjon, aga vaid mitmed teised. kõigepealt tahaksin teada, härra Kirkhoff, kas need vahendid, mis teie käsutuses on, inimvahendid, rahalised vahendid, on piisavad eh, selleks, et te saaksite oma tööd teha. tuleksin tagasi veel ühe küsimuse juurde, millele viitasid ka kolleegid, nimelt infovahetus eh, julgeolekuteenistuste ja luureteenistuste vahel kui vaadata neid dokumente, mis meile on edastanud, siis viis liikmesriiki osalevad aktiivselt infovahetuses, vahendavad luureinfot, arvestades seda, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesringi, on seda väga vähe ja oleks aeg, et liikmesriigid tegutseksid tõhusamalt ning veel üks küsimus, Eh, see puudutab ka nõukogu ja liikmesriike tervikuna. Eh, järgmisel broneeringu infoalasel triloogil, eh, see peaks toimuma viieteistkümnendal detsembril, seda ei ole veel tühistatud ja pressikonverentsil kahekümnendal novembril pärast seda nõukogu kohtumist juhiti tähelepanu sellele, et nõukogu tahab arutada seda teemat raportööri ja variraportööridega selle triloogi käigus, kas on nii, nii.? Thank you. Next is um, Anna. aitäh, järgmisena Anna Komes. I m also fed up. ka mul on kõrini sellest, et äh, PNR infosüsteemi siin kogu aeg kasutatakse. jah, mina toetan PNR süsteemi. meil on terve rida broneeringu infosüsteeme, mida vahetame küll USA-ga, aga mitte teistega. ja põhimõtteliselt, eh, kuidas eh, see PNR-süsteem eh, aitab meid, need tüübid ju kõik Süürias käisid muudkui ja nad ei tulnud ju lennukiga Pariisi, ilmselgelt mitte mingit infot ei jagatud. mida meil on vaja? ja pööran nüüd tõesti nõukogu poole selle küsimuse. meil on vaja poliitilist tahet, poliitilist juhtimist selleks, et äh, hakataks äh, ka tõesti tegema seda, mida on lubatud ja seda Euroopa moodi. Euroopa moodi meil praegusel hetkel on siin kõike viidud tagasi liikmesriikide tasandile, luureteenistused ei vaheta infot ja seda kõike tuleb muuta, sest nii see ei saa jätkuda, peale selle tuleb ka äh, riskianalüüsi koos läbi viia. kuna seda poliitilist tahet ei ole olemas ja kuna meil on see õudne äh, kärpevaimustus, äh, siis mitte ainult munitsipaalpolitseinike arvu pole vähendatud ja nendele ette nähtud vahendeid, vaid ka luureteenistujatele, sotsiaalteenistusele, äh, vanglatele on raha vähendatud ja just sellepärast on Molenbeekist kõik need inimesed pärit, seal on tööpuudus üle kuuekümne protsendi ja seal tõesti ei ole võimalik radikaliseerumist vähendada, rääkimata siin radikaliseerumise narratiivi vastasest võitlusest jah, ja meil on ka vaja korralikke oskuseid selleks, et hakkama saada sotsiaalmeediaga, leida nii-öelda õige keel, katmaks kõiki erinevaid valdkondi. hoolimata pärast, hoolimata pärast hoolimata sellest, mida öeldi pärast Charlie Hebdo rünnakuid, mitte midagi ei muutunud. meil on siin relvaeksport lepingut, mida, millest liikmesriigid ei ole kinni pidanud, kuigi meil on ühine seisukoht. meil on ka tegevuskava, mis on nõrk, mida ei rakendatud ja liikmesriigid, nad ütlevad, et jah, et te räägite siin lõhkeainete kontrollist, see on tegevuskavas kirjas, aga seda ei rakendata kolm päeva pärast Pariisi rünnakut ühes liikmesriigis politsei korraldas relvade kokkukorjamise, nii et see tegelikult äh, ei, ei ole nii, et mitte midagi ei saa ära teha. härra Kööghopp, et ei tohi nüüd siin omavahel terrorismi ja pagulasi, väga paljud inimesed teevad seda, kuidas selle vastu võidelda? Äh, need äh, kriisikeskused ja kiirreageerimiskeskused, kas meil on olemas vahendid, kui meil oleks tõesti legaalsed äh, võimalused nende pagulaste registreerimiseks ja vastuvõtmiseks? rahapesuvastane võitlus, jah, me peame tõesti hoolitsema sellest, et rakendatakse ka seda, mis vastu võetud äh, ja kas pangad tõesti praegusel hetkel äh, rakendavad neid sätteid? Äh, näiteks sularaha kontrollid, äh, sularaha viimine Aafrikasse, see, kuidas raha Euroopa pankade kaudu läheb üle maailma laiali ja viimane küsimus, härra Köökop, Türgi kohta, jah, me peame Tuneesiaga rohkem koostööd tegema ja me ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, mis toimub Liibüas, see on ka Tuneesiaga seotud. meil on seal mitu rünnakut olnud äh, muuseumis, rannal, äh, aga see oleks võinud ka igal pool mujal toimuda, aga samas Türgi, Türgil on ka äh, ühendused Liibüaga, Süüriaga, Tuneesiaga As-, Assaadi rahastatakse naftaga. raha smugeldatakse ja mitte keegi ei maini seda, jah, meil tuleb teha koostööd Türgiga. ma siin isegi ei räägi mitte äh, ainult salafistide rahastamist, aitäh, härra Foss. Ähm, aitäh, härra esimees ma üritan seda arutelu siin asjalikumaks muuta. mul on jäänud mulje, et äärmuslikke olukordi on meil üha rohkem, räägime me siin pagulastest või terrorismirünnakutest. ma arvan, et meil on vaja äh, andmete analüüsimiseks ja andmete vahetuseks paremat kontseptsiooni minu jaoks on see tähtis ja väga paljusid võib-olla see enam ei huvita, aga minu jaoks on siiski tähtis õigusriigi põhimõte, ma soovin, et sellest peetakse kinni. ja just sellepärast sellised äärmuslikud olukorrad, milleks me ei ole ette valmistunud ja kus on vaja kiiresti reageerida, ei ole kõige paremad äh, kontseptsioonide väljatöötamiseks ja ma arvan, et me peaksime tegelikult paremini ette nägema seda, mida meil vaja on ja sellepärast minu arvates on meil vaja siin äh, liikumise, kommunikatsiooni ja pangaandmeid äh, selleks, et neid andmeid paremini võrrelda ja analüüsida. veel paar nädalat tagasi äh, LKA järelraportis äh, soovisime me ju äh, järelmeetmed lõpetada ja sellepärast ma arvan, et me tõesti töötaksime välja mingi kontseptsiooni, kuidas sellesse küsimusse suhtuda. ja sellepärast oleks väga tähtis teada saada, miks praegusel hetkel ei ole ikka veel võimalik andmeid vahendada, isegi kui meil on siin VIS ja SIS ja Eurodoc ja ma ei tea, mis kõik nende nimed on, kas meil on selliseid andmeid, on neid vaja ka terrorismivastaseks võitluseks? ja eile ma tegelikult juba mainisin seda, ja li-, ja raportöör isegi vastas mulle, aga mul on jäänud ikkagi mulje, et andmekaitse direktiivi puhul, mille üle me läbirääkimisi peame, ütlevad kõik, et liikmesriigid ei ole meile midagi lubanud ega öelnud, et midagi oleks problemaatilist aga mulle tundub, et mitte keegi ei ole pingutanud selleks, et vaadata, kas see, milles osas me oleme kokku leppinud, on tõesti ähm, Äh, kasulik ka siis, kui meil on selline äärmuslik olukord nagu terrorirünnak ja kas ka siis õigusriigi põhimõtetest on võimalik kinni pidada. nii et minu jaoks oleks tõesti tähtis, et me põhimõtteliselt mõtleksime selle peale, milliseid andmeid meil tegelikult on vaja ja kas meil on piisavalt ka õiguslikke meetmeid selleks, et äärmuslikes olukordades me saaksime ka oma ülesannetega hakkama. aitäh! kallid kolleegid, palun, et et äh, järgmised kõnelejad piirduksid kahe minutiga, muidu meil ei ole võimalik kuulata vastuseid, tõesti minu viga, ma kohe alguses lasin pikemalt rääkida. härra, äh, proua Lauristin, palun järgmisena. <clears throat> Um, aitäh! suur tänu kolmele kõnelejale mina toonitaksin, et sellises olukorras pärast rünnakut tunneme me kõik, et taustsüsteem on muutunud, meie töö on muutunud ja me peame tegelikult nüüd äh, reageerima sellele uuele taustsüsteemile ja mina tundsin puudu siin sellest, äh, mida tõi välja härra Foss, äh, nimelt andmekaitse härra Köögop rääkis andmetest, andmebaasidest, sellest, mis praegu toimub sõrmejälgedega ja nii edasi, aga ta ei maininud äh, sõnagagi andmekaitset äh, ja võib tõesti jääda mulje, nagu ütles härra Foss, et jääb äh, mulje, et meil ei ole andmekaitse enam, mis on tähtis. Öeldakse, et julgeolek on tähtis, aga inimõigused ja andmekaitse muutuvad tühiseks. otse vastupidi minu arvates sellises olukorras sellised põhilised õigused on äh, õigusriigi üheks äh, äh tähtsamaks osaks äh, ja koos variraportööridega oleme me siin oma raportid välja töötanud ja suur tänu nõukogule, sest nõukogu on toonitanud, et meil on vaja seda raamistikku ja meil on vaja seda võimalikult kiiresti. aga selles töös ja ka ettekannetes tuli välja see paradoks, mida te mainisite ühenduse meetodi vahel ja ja selle vahel, et meil on ühised probleemid, meil on vaja ühisterrorismi vastast poliitikat, aga lepingutega on öeldud äh, ja paika pandud see, et julgeolek on liikmesriikide pädevuses, nii et ei ole mitte mingit põhjust siin kogu aeg äh, välja tuua seda, et liikmesriikidel on erinev arusaam, see on nii ja lepinguga on see ka paika pandud niimoodi. nii et Belgial on täiesti teistsugune ettekujutus julgeolekust kui Prantsusmaal, nii et ja tegemist on naaberriikidega. ja ei, ma ei hakka siin rääkima üldse äh, sellest, et võrdleme siin ida, Euroopa riike Lääne-Euroopa riikidega, nii et meil on tõesti vaja välja töötada ühine julgeolekukontseptsioon selleks, et meil oleks tõhusam ühine poliitika. meil on ühine julgeolekuala küll, aga seda ei ole praegu piisavalt defineeritud, meil on vaja teada saada, mis on ühine julgeoleku definitsioon ja mõiste me peame ennetama ja meil on vaja koolitust, aga me peame ka aru saama, millised on need oskused, teadmised, mida on vaja. mina olen kommunikatsiooniprofessor ja ma tõesti hoiatan selle eest, et te siin mingeid äh, PR-tüüpe hakkate kasvatama, tegemist on kultuuridevahelise, religioonidevahelise probleemiga, see uus narratiiv ei ole siin mitte mingi sõnakõlks Need, kes teavad kultuuridest, ajaloost, religioonist midagi. ja kõikidel nendel konverentsidel tuleb välja, et IKT on tähtis, politseitöö on tähtis, aga kui me ei tea, miks inimesed käituvad, nagu nad käituvad, ei ole võimalik midagi lahendada sotsiaalteadused, kui me räägime kärbetest, kultuuriteadused, sotsiaalteadused, nende puhul öeldakse, et neid ei ole vaja. kogu teaduspoliitika keskendub tehnoloogiale, nii-öelda kõvadele seadustele aga me peame ka aru saama, et sotsiaal- ja kultuuriteadused tuleb ka kaasata selleks, et tõesti kõik need kõige sügavamad probleemid lahendada. kolleegid, kõik kõnelejad on oma kõneaega ületanud ja see on paratamatu, sellepärast et me käsitleme tõesti tervet rida väga üksikasjalikke teemasid ja ma tõesti tahtsin anda kolleegidele võimalik, võimaluse kõigest ka kõnelda ja kõik need asjad, millest on räägitud, on olnud väga asjakohased. nii et, et ähm, annan siis ka kõnelejatele võimaluse aega rohkem vastata ja teeme seda siis võib-olla järgmiste päevakorrapunktide arvelt. aga siiski ma paluksin äh, sõnavõtjaid, et kui vähegi võimalik, pidage kõneajast kinni. ja nüüd äh, järgmine kõneleja. aitäh mul on väga hea meel, et kõik on aru saanud sellest, et broneeringu info on tõesti pakiline küsimus, et kokkulepet on vaja kiiresti. parem hilja kui mitte kunagi, nagu öeldakse. äärmiselt huvitav eh, on kuulata mõningaid eh, inimesi rääkivad vastupidist juttu sellele, mida nad mõne aasta eest kõnelesid ja see kõik meil on ju ka protokollides kirjas, kui te mind ei usu, võite kontrollida ma tahaksin äh, teada, kas broneeringu infos ähm, äh, meil tõesti õnnestub kokkulepe saavutada. siis veel äh, igasugused annetused, mis tulevad äh, Pärsia lahe riikidelt ja mida maskeeritakse kui annetusi heategevaks otstarbeks. mõnikord äh, Äh, tuleb see raha läbi erinevate Araabia pankade, äh, nagu proua Gomes ütles, äh, kindlasti toimub siin teatud varjatud terrorismi rahastamine. mina olen seisukohal, et me peame tegelema ka radikaliseerumisega ning haridus on selles valdkonnas äärmiselt oluline. me seisame aga silmitsi tõesti väga pakiliste probleemidega ühtne kaitsepoliitika on samuti oluline. meil ei ole praegu sellist poliitilist tahet sellist poliitikat välja töötada. ma arvan, et kõige olulisem on hetkel see, et meie kodanikud ei usu, et me suudame oma tööd korralikult teha. Äh, äh, Hispaania on terrorismi läbi väga palju kannatanud ja võib-olla Hispaania on seetõttu paremini valmis probleemiga tegelema kui teised, aga paljudes riikides tõesti valmisolek terrorismiga võitlemiseks ei ole piisav härra De Kerhov, äh, võib-olla me peaksime politseijõududele eraldama rohkem raha meil on vaja konkreetseid ähm, politseinikke, kes tegelevad selliste uute kuriteoliikidega, uute ohkud, ohtudega ning äh, praegu meil ei toimu äh, mitte mingisugust infovahetust riikide vahel Äh, tihtipeale lausa ei taheta seda infot vahetada ja ka meie suutlikkus on piiratud. Äh, meie julgeoleku ja politseitalitused ei ole lihtsalt valmis selleks uueks olukorraks. härra Depre, palun. aitäh, esimees. ma vabandan, et ma hiljaks jäin ja võib-olla ma kordan asju, mis on juba ära öeldud, kõik minu küsimused puudutavad seda, et meil on vaja tugevdada infovahetust kõigepealt. minu riigis, aga ka siin Euroopa Parlamendis väga paljud eh, nõuavad, et meil oleks vaja luua oma Euroopa luure keskagentuur Äh, mida arvate teie, härra Kerhoff, selles küsimuses, kas meil on tõesti vaja veel ühte uut institutsiooni, kas tuleb muuta Europoli, kas tuleb laiendada Europoli ülesandeid, see oleks minu esimene küsimus. teiseks, te kõnelesite äh, siin ühest ettepanekust, õigusloomealasest ettepanekust selleks, et saaks ühendada Europoli ja eh, siis kahe andmebaasid, kas see on teie arvates tõesti vajalik ning kolmandaks broneeringu info? ma lugesin eh, nõukogu järeldusi, kus eh, räägitakse siin ambitsioonikast Euroopa broneeringu infosüsteemist. ambitsioonikas broneeringu info Äh, minu arvates ei ole siin juttu Euroopa broneeringu infost, vaid liikmesriikide broneeringu infost, mis on ühe mudeli alusel korraldatud. Äh, oletame näiteks, et meil on üks terrorist, kes läheb Pariisi rongiga. Ähm, äh, ja siin näiteks tuleb see Brüsselisse, siis siin läheb lennukisse, siis läheb lennukiga Türki Äh, kus äh, need tema andmed täpselt äh, andmebaasi kantakse, sellepärast et mulle tundub, et antud, antud juhul meil ei ole siin süstemaatilist infovahetust. kui me loome sellise Euroopa broneeringu infosüsteemi, millest te kõnelesite, kas siis ei peaks kõik riigid ka kohustuslikus korras Schengeni infosüsteemi ja Europoli sisendama andmed radikaliseerunud inimeste kohta? Äh, kelle, inimeste kohta, kelle kohta arvatakse, et nad võivad terroriteod toime panna, aitäh. aitäh, härra Niedermüller. aitäh, esimees. me äh, oleme väga palju rääkinud julgeolekumeetmetest ja broneeringuinfost ja sarnastest asjadest ja minu arvates on need asjad tõesti väga olulised, sellepärast et me peame inimestele tagama julgeoleku. aga palju vähem oleme rääkinud integratsioonist minu arvates on see äh, väga oluline, et meil on töörühmad ja muud sarnased asjad, aga meil on vaja palju konkreetsemat tegevust selles valdkonnas. Äh, näiteks äh, kuidas on lugu sotsiaalse tõrjutuse, tööhõive ja diskrimineerimise ning radikaliseerumise omavaheliste, vahevaheliste suhetega, see on minu arvates väga oluline teema ja see teema ei puuduta ainult haridust nii et, et mina sooviksin, et selles valdkonnas peaks tehtama palju rohkem. aga veel üks probleem, härra De Kerhov, te mainisite seda, et terrorismi ja rände vahel ei tohi sidemeid luua ja ma olen sellega täiesti nõus. probleem on aga selles, et meil on liikmesriike ja valitsusi Euroopa Liidus, kes kasutavad just nimelt sellist seostamistaktikat ja seetõttu me peame küsima, Ähm, kuidas komisjon ja nõukogu ja eesistuja kavatsevad selle probleemiga tegeleda. ning veel üks asi, siin parlamendis on saadikuid, kes äh, kasutavad täpselt sedasama äh, äh, narratiivi ja mina tahaksin jällegi küsida, et kui tõhus saab olla Euroopa Liidu poliitika, kui meil on liikmed ja liikmesriigid, kes seostavad rännet ja terrorismi, aitäh! aitäh, proua Mussolini, palun! aitäh, esimees. mina keskenduksin kahele asjale, sellepärast et aega on vähe. kõigepealt tahaksin kõnelda millestki, millest ei räägitud. Itaalias me oleme arreteerinud mõningaid inimesi, kelle puhul on kahtlusi, et nad on seotud terroristidega on interneti vahetusel vahetanud infot terroristlike rühmitustega ja tavaliselt on need inimesed väga kiiresti vabastatud. nii et, et mis puudutab õigussüsteemi, siis ma arvan, et siin peaks asjad uuesti läbi vaatama pärast seda, mis Pariisis juhtus. teiseks, me oleme rääkinud luuretalituste vahelisest infovahetusest, aga terroristid on ju ka siin Brüsselis Äh, need ei ole, nad ei olnud kuskil kolkas, need terroristid tegutsesid piirkondades, äh, kus äh, korrakaitsejõud ähm, tavaliselt ei käi, kui arve, jätta väljale need reidid, mida viimastel nädalatel on toime pandud ja kui me räägime moslemite kogukonnast, mina ei pea seda tegelikult usuliseks nähtuseks, terrorism on midagi muud. äärmiselt oluline on dialoog moslemite kogukonnaga. Äh, asi ei ole ainult selles, et nemad peaksid äh, üles näitama lojaalsust, vaid nad peaksid suutma omaenda inimesi kontrollida ja minu meelest on probleemiks ka see, et äh, inimesed peavad jutlusi keeltes, mis ei ole nende riigi, elukohariigi ametlikuks keeleks ja üldse inimeste üldine käitumine. Ähm, nad peaksid Äh, kui asi puudutab moslemite kogukonda, siis ma arvan, et äh, nad peaksid äh, ise kontrollima, mis nende kogukonnas toimub. iseäranis, mis nende noorte hulgas toimub. ja me tõesti peame hoolitsema, et nii toimuks. aitäh, esimees minul on küsimus härra de Gerhovele, sellepärast et te olete Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator. see tähendab seda, et te ei ole sotsiaalasjade volinik, eh, kuigi eh, sellest oleks palju kasu, mõistmaks, miks on, mis on valesti läinud, miks me oleme niivõrd kaitsetud nende uute ohtude eest Ehm, me siin räägime islamiseerumisest, ekstremismist, fanatismist, nagu ma ütlesin, te olete Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator ning kui midagi üldse selge on, kui me üldse midagi oleme õppinud nendest kohutavatest kogemustest, siis on see see, et meil ei ole olnud piisavalt koordineerimist. kui ehm, me loeme uudiseid ehm, või vaatame uudisesaateid Euroopas, Äh, viimase äh, nõukogu kohtumise kohta, siis äh, kritiseeritakse uudistes Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlament ei ole suutnud vastu võtta broneeringu infoalaseid õigusakte, on neid blokeerinud, see ei vasta tõele. aga kas ähm, nõukogus ka enesekriitikat tehakse, kui jutt käib koordineerimise puudusest? kas nõukogus tehakse enesekriitikat, kui jutt käib äh, Eh, infovahetuse ebapiisavusest, luureinfo ebapiisavast vahetusest liikmesriikide vahet, eh, vahel. Eh, luuretalitused, julgeolekujõud ei ole piisavalt infot vahetanud, kas on mingi strateegia, kuidas luua täiesti uus Euroopa Liidu luureüksus või või vähemalt mingigi kava luureandmete vahetamiseks Euroopa tasandil, hoolitsemaks selle eest, et me tõesti oleksime tugevamad et me suudaksime sellised rünnakud ära hoida tulevikus. kas teil on plaanis äh, tugevdada seda luureüksust, mis praegu on välisteenistuse haldusalas. kas teil on mingeid plaane selles vallas midagi teha, see oleks minu küsimus see on väga hea küsimus, ütleb härra Muraes. ja viimased kaks kõnelejat, palun tõesti tehke lühidalt, härra äh, äh, aitäh, esimees, mina tahaksin lühidalt rääkida äh, sellest, äh, et äh, broneeringuinfo on tõesti oluline. parlament on süüditanud selle blokeerimises. tahaksin sellest veel kõnelda ning teid kutsuda üles sellele, et me siin peame hoolitsema julgeoleku eest ja Eh, ja me peame hoolitsema, et kõik oleks ka põhiõigustega vastavuses. nii et, et ma arvan, et meie peaksime teie tööd toetama, ma toetan ka teie võitlust selle eest, et internetifirmas eh, eh, toetaksid meid võitluses kuritegevuse ja terrorismiga. me räägime ka sellest, mis puudutab lennuinfot, kas on mingeid konkreetseid plaane Äh, millest te võiksite meile rääkida, aitäh! ait-. ja proua Makovei lõpetuseks. aitäh, esimees, ka mina teen väga lühidalt. kõigepealt on probleemiks terrorismi rahastamine, ma arvan, et selle probleemiga tuleb kiiresti tegutseda, kõigi teiste meetmetega läheb veel aega kui me teeme lõpu terrorismi rahastamisele ja teeme seda kiiresti, siis äh, seome nende käsi mõningal määral. rahapesu äh, vastane võitlus peaks olema kõikide riikide jaoks kõige olulisemaks ja samuti äh, rahapesust saadud vahendite konfiskeerimine. korrakaitseorganid peaksid teadma, kes on ettevõtete tegelikud omanikud no me ei tohiks lubada mitte mingeid sularahatehinguid, kõik peaks toimuma läbi pankade ja luuretalitused peaksid samuti omavahel koostööd tegema ja mõned nendest ka teevad koostööd, aga mitte kõik, sellepärast et nad eh, ei usalda üksteist Äh, see on teema, millega peaks tegelema nõukogu, nõukogu või siis äh, liikmesriigid, äh, sellepärast et kui ühe riigi juure, luuretalitus teise riigi luuretalitus ei usalda, ma ei tea, mida siis üldse saab edasi teha, võib-olla nõukogu saab siin midagi ette võtta. ning minu viimane märkus puudutab ähm, äh, äh, viisavabadust, ma tean, et Araabia Ühendemiraatidega on allkirjastatud kokkulepe viisavabaduseks, parlament ei ole oma nõusolekut sellele kokkuleppele veel andnud, ma äh, äh arutasin seda asja alaliste esindajatega. Äh, meie komisjoni liikmete kallal on tehtud lobi, lobitööd ja äh, ma, ma tahaksin küsida, et miks me peame tagama viisavabaduse riigidega, mis on turvalised ja kus pagulased võiksid ju olla Äh, äh, tegemist on rikka riigiga, miks, äh, aga see riik ei ole vastu võtnud ju ühtegi pagulast, me peaksime selliste asjadega arvestama, kui asi jõuab libekomisjoni, aitäh! ma lubasin kõikidel kolleegidel kõnelda nii kaua, kui nad soovisid, ka nendel, kes lõpus sõna soovisid võtta ja kuna arutelu on tõesti väga keeruline, siis lasin kolleegidel kõik äh, kõigil rääkida ilma neid katkestamata ja me muudame ka päevakorda vastavalt, sest tegemist on väga olulise aruteluga. siis äh, äh, see arutelu on toimunud tõesti väga õigel ajal ja tahaksin rääkida, miks õigel ajal ja tugineksin sellele, mida härra Lopez Aguiar ütles. Äh, väga paljud kolleegid on viidanud siin selle dihhotoomiale Äh, selle vahel, mida libekomisjon teeb, äh, kuidas libekomisjoni nähtakse ja kuidas nõukogu nähtakse ja härra äh, Agiar küsis, kas nõukogu ka enesekriitikat teeb. selline olukord pole sugugi uus, Prümmi leping allkirjastati kahe tuhande viiendal aastal, aga seitse liikmesriigid ei vaevu andmeid vahetama, kaheksa liikmesriiki äh, ei vahelda teatud andmeid. Euroopa Liidus toimub äh, terrorism, unustagem ära igasugused tulirelvade alased õigusaktid, meie libekomisjonis tegeleme sellega. Äh, meie siin parlamendis tegutseme tulirelvadega, broneeringuinfoga, terrorismivastase konventsiooni, mida iganes, meie kõik teeme väga tublit tööd ja meid ei tohiks küll näha Äh, kui äh, kedagi, kes ei tahaks koos nõukoguga terrorismi vastu võidelda. see oleks äh, minu poolt väga oluline sõnum ja see narratiiv, mida liikmesriigid levitavad, ei ole väga selge, peaks väga selgelt ütlema välja, mida peab tegema komisjon, mida peab tegema nõukogu kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on teil olnud volitused jõustada Prümi otsuseid ja komisjon peaks sellega tõesti tegelema ning äh, nüüd äh, paluksin siis, et te kõik äh, vastaksite nii üksikasjalikult, kui soovite nendele küsimustele, mis teile esitati, me saame oma päevakorda natukene korrigeerida ja võib-olla alustame siis eesistujamaa esindajast. härra Üüber-Rekken, palun. aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh ka kõikidele saadikutele, kes esitasid küsimusi ja avaldasid arvamust. ma vastaksin võib-olla kõigepealt Äh, neile, äh, sellele küsimusele, mille teie just, härra esimees, esimees esitasite. Äh, nõukogu ja meie eesistujana näeme parlamenti kindlasti kui partnerit ja kui olulist partnerit, väga tähtsat partnerit kõigis meie ettevõtmistes. tõepoolest, jõustamise eest on peamine vastutus liikmesriikide õlul, liikmesriikide talituste õlul aga me üritame selles valdkonnas äh, koostööd teha. ja ma pean ütlema, et äh, mis äh, Neid äh, puudutab siis jah, meie eesistumine hakkab lõppema juba, me ei ole veel viimaseid kokkuvõtteid teinud, aga ähm, ma tahan öelda, et me oleme parlamendiga teinud tõesti suurepärast koostööd viimastel kuudel ja ma olen täielikult veendunud, et äh, selline äh, koostöö jätkub ka nendes olulistes teemades, mis meil veel lahendada on, broneeringu info, samuti äh, andmekaitse. kõigepealt nüüd luureteemalised küsimused. ma ei tahaks, et minust valesti aru saadakse et, et see, see, mis ma ütlen, seda nähakse vabandusena, aga ärgem unustagem re, reaalsust, mille meile suruvad peale aluslepingud. kui me räägime riiklikust julgeolekust, see on sõna, mida aluslepingutes kasutatakse, et hõlmata ka luureteenistusi, see asi jääb Euroopa Liidu pädevusest välja. niisiis, kas me nõukogus tegeleme luureküsimustega, ei tegele sellepärast et aluslepingud keelavad meil selle küsimusega tegelemise. me ei saa selle küsimusega Euroopa Liidu tasandil tegeleda, see jääb meie pädevusest välja loomulikult ei takista see riiklikel luuretalitustel omavahel koostööd tegemas ja ma olen veendunud, et Žill räägib sellest ka täpsemalt, sest et just tema töö äh, äh, on seotud Äh, sellega, et leida sidemeid Euroopa Liidu institutsioonides toimuma ja väljaspool toimuva vahel. Äh, terrorismivastases äh, võitluses on äärmiselt oluline silmas pidada, mis on Euroopa Liidu pädevuses, mis on liikmesriikide pädevuses, kui me räägime siin näiteks politseikoostööst, kui me räägime õigusorganite omavahelisest tööst. ma äh, äh, kuulasin tähelepanelikult kriitilisele sõnavõtte, öeldi, et liikmesriigid ei tee midagi, et liikmesriigid ei vaheta infot, et liikmesriigid ei kasuta ära andmebaase. Äh, ma võiksin siiski selle kohta öelda, et küsimus on võib-olla liialt lihtsustatud. meil on olemas Schengeni infosüsteem, mis on tõeline edulugu, tegemist on vahendiga, mida tuleb edendada, mida tuleb kasutada meil on juurdepääs ka teistele andmebaasidele, nagu näiteks Interpoli andmebaas passide kohta, mis on varastatud. Äh, niisiis, jah, neid, neid andmebaase ei kasutata piisavalt ja liikmesriigid tunnistavad seda. Äh, siin tuleb tõesti teha enesekriitikat, nõukogu peab tegema enesekriitikat Eh, julgeoleku, eh, eh, meie sisejulgeolekuminister on väga selgelt välja öelnud, et ministrid on aru saanud, et on tõesti vaja rohkem tegutseda. Äh, ja nagu ma ütlesin, me ei ole pannud rõhku uutele meetmetele, vaid just nimelt olemasolevate meetmete ellurakendamisele ja kasutamisele. Äh, Interpoli äh, andmebaas sadu tuhandeid kordi liikmesriigid kasutavad ja kas sellest piisab? ei, nii et, et loomulikult tuleb rohkem tööd teha, sama puudutab ka Prümmi Prümi süsteem on liiga aeglaselt rakendust leidnud Äh, jah, vägagi aeglaselt, ähm, tegemist on keerulise süsteemiga, sellepärast see hõlmab mitte ühtne keskset andmebaasi, äh, vaid ähm, kahtekümmend kahe, mitte ainult kahtekümmend kaheksat liikmesriikide andmebaasi, vaid veel erinevaid, muid erinevaid andmebaase, äh, mis puudutavad näiteks digitaalseid sõrmejälgi ja nõnda edasi, nii et, et ähm, äärmiselt oluline Äh, on hoolitseda ka selle eest, et kasutada, peetakse kinni andmekaitse põhimõtetest, ähm, niisiis äh, kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki omavahel koostööd teevad, siis nad tahavad äh, olla kindlad, et kõik peavad standarditest kinni, selleks läheb vaja rahalisi vahendeid, selleks läheb vaja inimressursse ja see võtab aega. broneeringu info kohta nüüd paljud mainisid seda, jah, ministrid kutsusid üles Äh, selle õigusaktiga kiiresti ühele poole saama. Äh, ja see ei ole seotud ainult viimaste rünnakutega, nõukogu on äh, ka varem olnud valmis sellega tegelema. Need kolm elementi, mida meie järeldustes mainitakse, on meie jaoks kõige olulisemad just nimelt eelseisvatel läbirääkimistel. aga ma arvan, et ministrid rõhutasid ka seda, et nad on valmis Äh, lõpule viima kiiresti ka andmekaitsereformi. Äh, äh, tahaksin seda samuti rõhutada ja tegin seda tegelikult siin ka juba eile selles kojas. mis puudutab nüüd andmekaitse direktiivi, siis tahaksin öelda, et nõukogu vaatevinklist, liikmesriikide vaatevinklist see tasakaal, mis meil praegu on läbirääkimiste käigus, on hea tasakaal tagamaks ühelt poolt ähm, andmekaitse ja teiseks äh, võimaldada politseil ja, äh, ja kohtuorganitel oma tööd teha. võiksin öelda, et äh, läbirääkimiste delegatsioonis, eesistumiste, eesistujamaa delegatsioonis meil on ka politseidirektor just nimelt selles, et ta saaks kontrollida äh, et äh, tegemist on tõesti vahendiga, mis, millest on nende, neile nende töös kasu ja et seal ei oleks mingeid elemente, mis nende töö keeruliseks muudavad ja et see ta, tasakaal on tõesti olemas. Äh, välispiiride kontroll nüüd. tahaksin mainida kahte asja. kõigepealt, äh, kas Äh, liikmesriigid teevad koostööd keerulise olukorra äh, parandamiseks, jah, näiteks Eurotac, äh, just nimelt Kreeka piiril, arvestades seda, kui palju seal on inimesi, ei jõuta kõiki kontrollida ning eesistujamaa praegu teeb koostööd liikmesriikidega, et seda probleemi lahendada ja töö käib siis, nagu ma ütlesin, nüüd Euroopa kodanikud miks äh, nõukogu leiab, et meil on vaja muudatust äh, Schengeni piiriseadustikku. Äh, sellepärast, et antud hetkel Euroopa kodanikud, kes tulevad Euroopa Liitu, kes ületavad välispiiri, Schengeni piiri, neid kontrollitakse minimaalselt, nende passe võidakse kontrollida aga äh, jah, me peaksime süstemaatiliselt saama kontrollida andmebaasidest, kas see pass on võltsitud või ei, aga sest et praegu me sellist, äh, meil ei ole võimalust aga praegu kontrollida, kas tegemist on inimesega, kes, keda taga otsitakse, praegu õigusaktid keelavad selle äh, sellist kontrolli saab teha ainult mittesüstemaatiliselt, süstemaatiliselt see võimalik ei ole ja see ongi praegu muutnud arutelud keeruliseks, arvamused selles osas on erinevad nii et, et me ei saa praegu süstemaatiliselt kontrollida, kontrollida, kas need inimesed, kes tulevad Euroopasse, on Schengeni infosüsteemis, kas neid otsitakse taga, sellepärast et nad võivad olla võimalikud terroristid. viisavabastus ja ameeriklaste nõudmised eesistujamaana me ei ole hetkel teadlik või vähemalt mina ei ole teadlik äh, konkreetsest äh, Ameerika-poolsetest äh, nõudmistest või täiendavast nimekirjast nende nõudmiste kohta. liikmesriigid jah, tegelevad selle teemaga, aga see teema on üsnagi plahvatusohtlik. meil on vaja tõesti Äh, rohkem vahendeid ja meil on, et me saaksime selle teemaga kiiremini tegeleda ja ma tean, et Luksemburgi jaoks on see üks teema, millele me oleme tõesti pühendanud väga palju tähelepanu. Ähm, me teame, et, et meil on tõesti vaja olukorda parandada ning veel üks asi, äh, mis puudutab ennetust mulle tundub, et äh, tegemist on esimese korraga, kui äh, nõukogus äh, ministrid keskendusid just nimelt radikaliseerumise ennetamise küsimusele. komisjon on teinud väga olulist tööd selles valdkonnas, iseäranis konverents, mis Äh, korraldati, see võimaldas kokku tuua paljud eksperdid, kes selles valdkonnas tegelevad, tegelemist on valdkonnaga, mis on väga keeruline, kus väga palju tehakse regionaalsel ja kohalikul tasandil, äh, kus äh, väga palju tööd teevad ära kodanike ja ühiskonna esindajad, nii et, et tegemist on tõesti ähm, tööga, mille olulisusest ministrid saavad aru ning ministrid on valmis seda tööd toetama nii rahaliselt kui ka koolitusega äh, ja äh, võrgustike loomisega erinevate ekspertide vahel, et oleks võimalik kogemuste vahend, vahetus. Äh, teatud liikmesriikides on selles valdkonnas väga häid kogemusi ja on väga oluline, et neid kogemusi oleks võimalik vahendada, vahetada, et kõik saaksid nendest kogemustest kasu, et selle teemaga tegeleda, et tegeleda paremini ja nagu ma ütlesin, oluline on selline koostöö ka hariduse vallas, aitäh, aitäh. Te rõhutasite oma sõnavõtu alguses, et te ei ole veel oma tööst kokku, kokkuvõtet teinud, aga ma tahaksin teid siiski tänada kõige eest, mida te siiani olete teinud, tahaksin eesistujamaad väga tänada ja nüüd härra De Kerkhoff, palun. aitäh, esimees. mina keskenduksin oma sõnavõtus kahele peamisele teemale mulle esitati väga palju suurepäraseid küsimusi ja ma vabandan, kui ma neile kõigile ei vasta, aga äh, mulle tundub, et viis, mille ma vastamiseks olen valinud, on parim. kõigepealt infovahetus ja siis ennetamine. infovahetuse koha pealt ütles, kordaksin seda, mida Raul ütles. Äh, meile see võib-olla ei meeldi, aga praegused aluslepingud on sellised, nagu nad on, see on liikmesriikide otsus, riiklik julgeolek on liikmesriikide ainupädevuses mina äh, annan endast parima selleks, et äh, luua sildasid ähm, äh, luuretalituste vahel, mis tegutsevad väljaspool Euroopa Liidu aluslepinguid ja Euroopa Liidu vahendeid. see töö ei ole lihtne ja ei ole sugugi juhus, et kui peeti arutelusid Lissaboni lepingu üle, siis mõned liikmesriigid tahtsid, et luuretalitused jääksid väljapoole Euroopa Liidu raamistikku Eh, jutt on eh, riiklikust julgeolekust, aga mingi hetk peame küsima, kas ei ole ka sellist asja nagu Euroopa julgeolek, eh, julgeolek, me seisame silmitsi ülemaailmsete ohtudega ning mida rohkem me Euroopa Liidu usaldusväärsust suurendame, seda suurema tõenäosusega õnnestub meil ka edendada luuretalituste koostööd Euroopa Liidu raamistikus ma rääkisin siin institutsionaalsest skisofreeniast. Lissaboni leping on suhteliselt uus leping. me oleme, ma olen viisteist aastat äh, tegelenud selle kolmanda samba ülesehitamisega, lootes, et et see läheb esimese samba alla, nüüd me oleme sellesse punkti jõudnud nüüd saab komisjon alustada rikkumismenetlusi ja avaldada liikmesriikidele juriidilist survet, varem see võimalik ei olnud. ma mäletan, kuidas me kahe tuhande viiendal aastal arutasime seda eh, ja panime liikmesriikidele kohustuse, et nad peaksid süstemaatiliselt Europoli ja Eurojusti eh, informeerima eh, sellest, mis liikmesriikides toimub. kõik ei ole aga selles vallas veel korras ja ma pean tunnistama, et mulle on avaldanud muljet see, kuidas Junckeri komisjon on käitunud, nad tõesti soovivad selles valdkonnas olla juhi rollis ja nad on välja tulnud väga paljude suurepäraste ettepanekutega, see, mis puudutab näiteks piirivalvet, Oliver rääkis ka mitmetest ettepanekutest ja jutt ei ole ainult õigusloomealasest tööst Äh, Oliver ei rääkinud väga äh, palju sellest, mida tema äh, siseasjade peadirektoraadis teeb. Nad teevad praktilist tööd selleks, et kaitsta neid nii-öelda pehmeid eesmärke, nad teevad koostööd ka luuretalituste valgas, nii et tegemist on väga pika protsessiga. me üritame kokku tuua inimesed konkreetsete projektide ümber, näiteks lennunduse julgeolek, lasti julgeolek Äh, tõesti, töö, mis on ära tehtud, on olnud äh, muljetavaldav. Äh, Olivia on teinud suurt tööd selleks, et inimesi kokku tuua ja leida probleemidele konkreetseid lahendusi. asjad ei muutu üleöö. ja siit jõuaksingi oma järgmise punktini. informatsioonivahetus toimub, kui on usaldus ja praegu võib järeldada, et kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel ilmselt piisavat usaldust ei ole ja me peame tegutsema, et olukorda parandada ma äh, ütlen ikka, et äh, Hooveril kulus äh, kolmkümmend aastat selleks, et FBI ju, ju föderaalses riigis, meil veel föderaalset Euroopat ei ole, nii et, et tegemist on tõesti pika protsessiga. miks liikmesriigid rohkem ähm, äh, siis infobaasi infot ei pane, tuginedes artiklile kolmkümmend kuus džihadistide kohta äh,? Mm, ma ütleksin, et meil on äh, siin võib-olla jah, oma võib-olla mitte viiskümmend, vaid kolmkümmend halli varjundit, äh, protsess on tõesti väga keeruline. Äh, luureteenistustel on oma meetodid selle kohta, kuidas infokilde koguda. Neil on mõningad juhtlõngad, aga Äh, me ei tea täpselt, äh, kes kuhu läheb, näiteks äh, Nemushi kohta, kes pani toime rünnakud siin juudi muuseumis, jah, me teadsime, et ta läheb Süüriasse, me teadsime, et ta radikaliseerub, aga kogu seda infot me saime ainult killuhaaval. nii et, et äärmiselt oluline on, et liikmesriigid tõesti rohkem sellist infot koguksid, et meil oleks seda infot piisavalt, et me saaksime mingeid järeldusi teha. ja kui on tõesti Äh, oluline midagi julgeolekutalituste jaoks, siis nad peavad kaitsma ka oma meetodeid ja oma allikaid. kui äh, nad aga muutuvad täiesti läbipaistvateks, äh, siis nende tegevusel on lõpp. mind on alati üllatunud see, et me peame kõike selgitama, me peame olema igas küsimuses läbipaistvad kui me teile räägime, kuidas broneeringu infot hakatakse kasutama ja kõiki neid kriteeriumeid, millest me lähtume, Äh, siis äh, inimesed ju kohe, keda, keda me jahime, muudavad oma käitumist. Äh, jah, terroristid on oma tegevust muutnud just nimelt sellepärast, et nad on üha rohkem ja rohkem teada saanud selle kohta, kuidas neid jälgitakse e. eraelu puutumatuse kaitse, jah, mina rõhutan küll, et see on oluline. ma Ehm, tean täpselt, mis on harta artiklites seitse-kaheksa kirjas, oluline on siin leida õige tasakaal erinevate asjade vahel. liikmesriigid ehm, peavad rohkem infot vahetama, meeldigu ehm, see meile või ei, ja jah, meil on olemas väga tugev andmekaitse raamistik, aga kui selline raamistik ei võimalda üleüldse mingeid infovahendeid, siis liikmesriigid hakkavad tegutsema mingis uues raamistikus, sellega peame samuti arvestama, nii et me peame siin tõesti leidma õige tasakaalu. ma olen nõus sellega, et meil jääb puudu visioonist erinevate andmete jagamise ja kogumise mehhanismide vahel, see protsess on käinud viimased viisteist aastat, meil on olnud niivõrd palju erinevaid algatusi et äh, mõnikord on tõesti vaja siin rohkem koordineerimist, ratsionaliseerimist, äh, paremat ühendust äh, ja sellisest terviklikust visioonist jääb puudus, sellega ma olen täiesti nõus ning see on ilmselt suureks väljakutseks, mis meil tulevikus tuleb lahendada, kuidas tagada parim koostalitusvõime nende erinevate mehhanismide vahel, milliseid andmeid meil täpselt vaja on, mina kordan kogu aeg, et meil on vaja broneeringu infot isegi kui Pariisi rünnakute puhul jah, te ütlesite, et inimesed läksid sinna autoga, aga see ei ole ju mingi argument me ei pea mõtlema viimasele lahingule, me peame mõtlema sellistele viisidele, mis on tõhusad. Gerard Depree küsimus, et kas meil on vaja Euroopa luurekeskagentuuri, mina ütleksin, et äh, antud hetkel see küsimus ei saa tõstatuda, sest et meid seovad aluslepingud aga aluslepingus neli äh, öeldakse, et liikmesriikide pädevuses on rahvuslik julgeolek, aga artiklis seitsekümmend kolm öeldakse, et mitte miski ei takista liikmesriike tugevdamast oma koostööd luuretalit-, oma luuretalituste vahelistest koostööd ja liikmesriigid äh, peaksid ise paluma oma luuretalitustel seda koostööd tugevdada ja seda praegu juba tehakse. ja kui mina kohtun luuretalituste esindajatega, siis mina edastan alati selle sõnumi. ja on väga oluline, et väljaspool Euroopa Liidu ametlikku institutsionaalset raamistikku et luuretalitused struktureeriksid palju os-, rohkem oma koostööd nii infosüsteemide osas, alaliste koostööstruktuuride osas ja nõnda edasi ka politseiorganid on seda teinud. Äh, ma ütleksin, et nad on sellise, äh, läinud üle suurele koostööle, neil on praegu, praegu meil on selle tulemuseks Europol. Äh, tuleb lihtsalt leida hea tasakaal, mida võimaldavad aluslepingud aga mulle leiab, et see, mulle tundub, et selleks kõigeks läheb aega Äh, sellepärast, et luuretalitused on natuke teistsugused kui politseitalitused. Äh, Europol minu arvates on justkui selline erinevate ametkondade vaheline koostööplatvorm. meil peaks olema samuti luure vallas selline äh, asutus, mis kogub ja analüüsib kõige kogu seda infot, see peaks olema selline ühine prants-, platvorm, millel oleksid ühendused ka teiste baasidega. Äh, ja nüüd äh, tein-, teie teine küsimus ähm, äh, me ei peaks hakkama iga juhtumi põhjal Schengeni infosüsteemiga kont-, kontrollima, Europolil peaks olema sinna pidev juurdepääs ja teine küsimus ja kolmas küsimus, Eh, Euroopa broneeringu info, jah, me peaksime tõesti süstemaatiliselt kasutama seda. Ehm, nüüd eh, härra Lopes Aguiari küsimus eh, näpuga näitamisest ja süüdistamisest. mina ei ole kuulnud, et nõukogus libekomisjoni või Euroopa Parlamenti kritiseeritakse ja Äh, te võib-olla tahate teada, mida mina ministritele ütlesin, mina olin esimene, kes äh, tunnistas, et meil on vaja kiiremini ja jõulisemalt ellu rakendada vastu võetud otsuseid ja ministrid ise äh, ja ütlesid ka, et tegelikult selliseid järeldusi nad on varemgi koostanud, nagu näiteks veebruaris. nii et, et ma arvan, et kollektiivselt saadakse aru, et kui midagi Brüsselis on ära otsustatud, siis tuleb see ka liikmesriikides ellu rakendada eesistuma ja mina üritame äh, sellel reedel neid keerukaid arutelusid pidada, me üritame ministritele äh, näkku öelda sellist ebameeldivat tõde selle kohta, mida nad teevad, ma arvan, et see on vajalik, aga ähm, ma ei ole küll kuulnud, et keegi libekomisjoni oleks kritiseerinud. tõsi, äh, võib-olla see on jah, Äh, valehinnang, et me oleme jah ole, väitnud, et broneeringu äh, infos triloogid on toimunud liiga aeglaselt. mina olen seisukohal, et meil ei ole Euroopa broneeringu infosüsteemi, siis meil niikuinii on riiklik broneeringu infosüsteem ja see näitab, et liikmesriigid usuvad, et see on äh, kasulik ning see oleks vähem tõhus, kui meil ei oleks seda Euroopa tasandil. nii et, et ma arvan, et see on minu suhtumine nendesse läbirääkimistesse Äh, minu äh, ametikoha kohta käiv küsimus, jah, see on väga veider ametikoht, ma olen proua Inveldiga nõus, ta küsis, et kelle nimel ma esitan. selle ametikoha lõid riigi- ja valitsusjuhid, mina seal kohal ei olnud, kui see loodi. aga ma üritan teha oma tööd nii hästi kui võimalik, sellepärast et ähm, see amet on tõesti väga keeruline, ma pean paljudega koostööd tegema, ma üritan olla konstruktiivne kasutada ressursse äh, tõhusalt, kuigi jah, mul oleks neid ressursse rohkem vaja, aga see pole kõige olulisem, ma tahaksin tegutseda koos Euroopa Komisjoni ja välisteenistusega, et mul oleks nendega võimalikult head suhted et ma saaksin ära kasutada olemasolevaid ressursse ja koos liikmesriikidega äh, luua tõesti usalduslikud suhted, et ma saan teada, mida neil vaja on ja saaksin neid edendada Euroopa Liidu raamistikus. parlamendi osas olen teile alati saatnud oma aruanded äh, äh, jah, Statewatchis on nad ilmselt üleval enne, kui mina nad teile üldse saadan, aga ma üritan tõesti olukorda hinnata õiglaselt nüüd ennetamise kohta ka lühidalt. olen nõus sellega, mida Raul ütles, tegemist on uue valdkonnaga meie kõigi jaoks. ma rääkisin tihtipeale prantslastest, sellepärast et prantslased on siin olnud tõesti juhi rollis, aga äh, kolm-neli aastat tagasi Prantsusmaa valitsuste ennetamine enam eriti ei huvitanud, põhiliselt tegelesid sellega britid ning britid ähm, on teinud vigu, aga Nad on teinud ka terve rea huvitavaid ettepanekuid ning see kõik on mõjutanud ka Euroopa Liidu tegevuskava, see on mõjutanud ka teisi liikmesriike, võin mainida taanlasi, sakslasi. jah, praegu tõesti enamik liikmesriike on valmis selles vallas rohkem ära tegema Äh, isegi ameeriklased viis aastat tagasi ei teadnud veel, mida ennetamine, terrorismi ennetamine üleüldse tähendab. nüüd nad on aga korraldanud äh, New Yorgis ülemaailmse tippkohtumise sellel teemal. Äh, teema on keeruline. mina ise antud hetkel suhtun veel vastakate tunnetega ideoloogia rolli. jah, kui me toome siia kaks-kolm eksperti, siis nende arvamused on väga erinevad, et eh, kas eh, eh, siin inimese isiklikud kannatused, eesmärgi puudumine elus, identi-, identiteedi probleemid, probleemid integratsiooniga mm, on määravaks või on määravaks ideoloog-, ideoloogia või on ideoloogia midagi sellist, mis protsessi lõpus lihtsalt tagab mustvalged lihtsad seletused vägivaldseks käitumiseks aga ma toetan, et seda, et tööd tehakse kõikides valdkondades, interneti vallas on meil ka veel väga palju ära teha, vaatame, kas Foorum annab tulemusi, äh, me jah, äh, meil on tõesti vaja inimesi äh, koolitada, kes suudaksid radikaliseerumise varasemad märgid ära tunda ja mina tahaksin üles kutsuda komisjoni Eh, rohkem ära tegema just nimelt eh, islamofoobia vastase võitluse vallas, eh, kultuuri vallas, sidususe vallas, noorsoopoliitika vallas, selles vallas saaksime me olemasolevate programmide raames palju rohkem ära teha. ja ma tean, et meil on kakskümmend miljonit moslemit Euroopas, nende arv kasvab ning me peame aitama neil Äh, oma äh, usutavasid äh, järgida võrdselt kõigi teistega. ja samas peame tõstatama küsimuse ka Euroopa väärtuste järgimisest ja siin tõstatabki küsimus välismaisest rahastamisest. Need arutelud on väga keerulised ja ma arvan, et need arutelud toimuvad neil peatselt Eh, mulle esitati ka küsimusi Türgi kohta, proua Koomes, eh, Türgi üha rohkem osaleb Daeshi vastases võitluses, nad on eh, pidanud Daeshi läbi kannatama ja see on meie jaoks tõesti heaks uudiseks, tähendab, et me saame oma partnerlust tugevdada, on väga palju küsimusi Äh, mis vajavad lahendamist, aga terrorismivastases võitluses me oleme teinud edusamme ja me peame tegema koostööd kõigi riikidega, äh, mitte ainult piirduma Balkani riikidega. Äh, mida rohkemate riikidega me koostööd teeme, seda, seda tõhusamad me saame olla ja parand-, parandada oma sisejulgeolekut. suur tänu, Jill! ma tean, et sa ei saanud vastata kõikidele küsimustele, aga, aga suur tänu, et andsid endast parima, püüdes vastata suuremale osale küsimustest. Olivi-, Olivier, ma vabandan, et pean paluma sul lühidalt teha, anna endast, andke endast parim, katsuge viie minutiga vastata. ma teen tõesti Telegrami stiilis, kõigepealt me kiiresti äh, reageerima äh, on selge, et Pariisi äh, sündmused on kõiki meie tegevusi kiirustanud ning me töötame isegi öösel selleks, et äh, tooted oleksid valmis ja hommikuks nagu pagarid siin, aga tuletan teile meelde, et kümme aastat juba on meil Euroopa äh, terrorismivastase võitluse strateegia, neli sammast on sellel ja me oleme sellest rääkinud ka nüüd, sammas kaitse, jälitamine ja reaks-, reaktsioon on need sambad, me jätkame oma tööd äh, kõikide sammaste küsimuses. kõik meie ettepanekud äh, vastavad äh, meie kontrollidele, me kontrollime legaalsust, vajalikkust, proportsionaalsust ning äh, õigusriigi põhimõtete austamist, neid nelja elementi. kõigepealt äh, viib selle kontrolli läbi komisjon ise, meie enda talitused, meie õigustalitus, meie kontrollivad üle, et kõik vastaks meie mandaadile mis puudutab mitterakendamisest, siis jah, ma mõistan täielikult üleminekuperiood Lissaboni lepingu puhul viis aastat on nüüd läbi, komisjon äh, võtab rikkumisi tõsiselt ning täidab oma ülesandeid selles küsimuses. mõningad rikkumismenetlused on juba tulemas. komisjon on äh, aluslepingute valvekoeraks ja me võtame seda ülesannet tõsiselt toon teile mõningad näited rakendamise puudulikkusest, kui me räägime sellest rakendamise puudulikkusest, siis me teame, et mingi ettepanek on tehtud, midagi on otsustatud, kas õiguslikult või prak-, praktiliselt, õigusloomeliselt või õigusloomeväliselt, äh, aga see on jäänud ellu viimata. sellel võib olla mitmesuguseid põhjuseid. poliitilise tahte puudulikkus, tehniline vastavuse, tehnilise vastavuse puudumine, ressursside puudumine, piiride infosüste-, infotehnoloogiliste süsteemide Äh, vanamoodsus ja nii edasi ja nii edasi. Europol püüab nüüd pöörduda kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi poole, et äh, see, tuua seda süsteemi Euroopa Liidu konfidentsiaalsuse tasemele infovahetuseks, mõningad liikmesriigid isegi ei nõudnud seda ühenduse võimalust, äh, mida Europol pakub, kui tahetakse vahetada infot kaitstult, siis tuleb kõigepealt luua selleks kanalid Need kanalid on vaba, tasuta, Europol teeb selle kõik töö kõik ära ja kui liikmesriik ei ole sellest huvitatud ega ei soovi seda kanalit, äh, seda ühendust, siis äh, on meil tõsine probleem. siis äh, reisimine meil on umbes viis, viis tuhat välisvõitlejat ähm, Süüriast ja Iraagist ja liikmesriikidel on ainult tuhat viissada äh, nime nende kohta, äh, nii et äh, väga paljud on teadmata, mõningad kolmandad riigid on andnud meile rohkem infot kui meie enda liikmesriigid. ja siin on jällegi puudu poliitilisest tahtest ja pühendumusest. andmevahetus, andmevahetusest on siin juba räägitud palju, me teame, millised on lepingulised piirangud kuid oluline on siin öelda järgmist. olgem teadlikud sellest, et luureandmete, luuretegevuse, õiguskaitse ning kohtusüsteemide puhul on suured vahed, suured erinevused ülesanded on erinevad, uurimus, uurimismeetodid on erinevad, eesmärgid on üldiselt erinevad. luureandmete kogumine ei vasta samadele tingimustele, samadele sätetele nagu tavapärases õigus, tavapärane õiguskaitsetöö. see on objektiivne raskus liikmesriikides, mis tuleb ületada. Chill puudis siin näidata Europoli kui ühte võimalikku lahendust, kui suurt sellist infokeskust, aga me peame selle olukorraga leppima, liikmesriikides äh, on see niiviisi, ka nemad peavad sellega leppima, kas sellele äh, probleemile on lahendusi, jah, tõenäoliselt on. võib vahetada strateegilist infot, võib-olla mitte operatiivinfot ja komisjon, komisjoni peadirektoraadid, nõukogu, me tegeleme äh, riskihinnanguga, mitte luureandmete kogumisega. me lähtume erinevatest allikatest, analüüsimeetoditest ning anname seetõttu äh, oma riski või ohuhinnangu mingi moodus operandi või mingisuguse öö, äh, piirkonna kohta. Äh, Schill rääkis siin tsiviillennunduse äh, valdkonnast, kus tulemuseks olid õiguslikud muudatused, õigusloomelised muudatused, äh, nii et tegelikult on võimalik asju ära teha, aga me peame kogemustest õppima ja järk-järgult seda tegema. ja me maksame ja, ja seda tööd teevad inimesed, kellel makstakse palju rohkem kui mulle, mis puudutab aga lähteaineid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi Äh, siis meil on oma äh, tegevuskavad erinevate äh, elementide osas, lõhkeainete osas, lähteainete osas ja nii edasi ja nii edasi. ja kõiki neid tegev-, kõik need tegevused on ka ellu viidud. aga mina varem rääkisin lähteainete reeglistiku karmistamisest käisin Rochette keskuses äh, eile, et juhtida raadioaktiivsete ainete ekspertide tööd. Äh, väga palju tööd tehakse teadlaste tasandil, et ühiseid tavasid välja töötada ja ühiseid tavasid, erinevaid tavasid vahetada. Äh, saad ja ma pöördun teie juurde tagasi, et rääkida teile, milline on praegune asjade seis ja kus on meie puudujäägid, kus on meie lüngad mis puudutab sotsiaalteadusi, selleks, et pakkuda alternatiivset äh, narratiivi, usaldusväärset alternatiivset narratiivi, äh, tuleb äh, leida meie nii-öelda usalduspunkt, paremini mõista, kust need probleemid tegelikult algselt tekivad, kui me probleemi õigesti ei diagnoosi, siis me ei paku ka õigeid lahend-, lahendusi. ja seetõttu ongi see infotehnoloogia foorum nii hädavajalik see tipptaseme keskuse väljakutse täna ongi analüüs läbi viia ja sealt üle minna praktilisele tööle, meil on äh, veebilehekülg, kus on sajad head tavad, võib saada teada, mida tehakse Taunis, Barcelonas, äh, saab infot selle kohta, kes on projektijuhid ja sellelt analüütiliselt tasandilt tuleb tegudele üle minna. see on väljakutse nüüd meie toetusel Nad pakuvad juba nõuannet, andeteenust äh, liikmesriikidele, kolmandatele riikidele. ma ei saa aru, miks äh, siin öeldi, et see ei toimi jaanuarist alates. nii palju, kui mina olen aru saanud, kulutasime me viimased vahendid ära septembrikuus. Londonis äh, korraldati viimane töökoda ja vahepealsel ajal oleme jälginud tipptaseme keskuse tööd, kuni septembrini töö käis täie hooga, kui te loete, kui soovite, siis võite lugeda nende tegevusraporteid, kui palju on osalisi olnud, kui palju projekte on läbi viidud, kui palju inimesi on osalenud, kui palju dokumente on koostatud ja nii edasi ja nii edasi. ja veel kaks väikest kommentaari, mis puudutab rahapesu neljanda rahapesuvastase direktiivi puhul on puudu järgmisest. see direktiiv põhineb sis-, siseturu õigusalusel ning äh, rahapesu osaliselt on muudetud karistusõiguslikuks äh, rikkumiseks äh, osades liikmesriikides ja puudulikult. meie teeme ettepaneku et meil oleks äh, kaheksakümmend kolm punkt üks äh, Eurokrim direktiiv, äh, mis ühtlustaks rahapesu karistusõigusliku kasutuse käsitluse. on erinevaid rahapesu vorme, mida käsitletakse väga erinevalt, ma ei hakkaks üksikasjadesse laskuma täpselt. ja siis lõpetuseks need Rootsi jahimehed rääkisin tulirelvadest, katsusin öelda teile täpselt vastupidist, kui teie aru saite. meie suureks probleemiks on must turg. Äh, ja must turg, mis hõlmab kasutuskõlbmatuks muudetud äh, relvi, äh, kuulipildujaid või vanu relvu, mis, relvi, mis on pärit ka kolmandatest riikidest nii et äh, me keskendume sellele, aga me tahame olla proportsionaalsed, meil on erinevad äh, tulirelvade kategooriad, mõned neist on täielikult keelustatud, mõned neist on äh, lubatud, aga selleks tuleb taotleda vastav luba, jahimeeste, mehed ja nii edasi ja nii edasi, aga on ka relvi, mille puhul tuleb nendest relvadest lihtsalt teatada, deklareerida need relvad ja, ja mõned relvad on täiesti vabas kasutuses me oleme siiani lähtunud peamiselt kaupade vaba liikumise vaimust, aga nüüd tahaksime võtta arvesse ka rohkem julgeolekumõõdet. nii et äh, Rootsi jahimehed ei pea tundma muret, mitte üks raas, kui teil on äh, paigas reeglik süsteem litsentside või lubadega või vähemalt registreerimisega. suur tänu! et vastasite nendele konkreetsetele liikmete küsimustele. kallid kolleegid, meil on olnud väga põhjalik arutelu, intensiivne arutelu, oleme oma ajakavast päris üle läinud ja ma olin sellest täiesti teadlik, lubasin inimestel rääkida nii pikalt, kui nad soovisid, kuivõrd muidu meil ei ole võimalust rääkida nendest tähtsatest teemadest, mille üle praegusel hetkel toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised, ma loodan, et meie liikmed hindavad äh, seda võimalust äh, piisavalt, kuna tegemist on väga tähtsate jõustamist ja rakendamist puudutavate teemadega. ning äh, see arutelu oli intensiivne, peaaegu kõik osalesid selles, suur tänu kõigile kolmele esinejale, meil on väga hea meel, et te siia tulite. suur tänu, kolleegid, ning vabandan äh, nende ees, äh, nende külaliste ees, kes pidid meie järgmise päevakorrapunktiga seoses äh, kohale tulema ja suur tänu kõigile kannatlikkuse eest selle aruteluga seoses. Colleagues, as um, our guests uh, reach the front table, I'm going kallid kolleegid, meie kolleegid tulevad siia ette, nii et ma nüüd tutvustaksin äh, seda tööd, mille kallale me nüüd asume ning vabandan kõikide kolleegide ees, kes on oodanud äh, seda päevakorrapunkti ja vabandan selle eest, et me oleme üle läinud, aga punkt kakskümmend kolm Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping, punkt kakskümmend kolm Eurojust ja Montenegro vaheline kokkulepe, need kaks päevakorrapunkti on meie ees täna ühise paketina. ja tervitan siin Eurojusti presidenti, kes tutvustab meile mida on Eurojusti kolleegium teinud pärast välishinnangu läbiviimist Eurojusti tegevuste äh, küsimuses ning äh, räägib üldisemalt Eurojusti otsuste elluviimisest. ja proua Koninsk võib-olla soovib rääkida paari sõnaga Ukraina ja Eurojusti ja Montenegro Eurojusti koostöö lepingutest ja teises arutelu osas kuuleme, mida libe raportööridel on öelda, kõigepealt tutvustab proua Kaufmann oma raporti projekti. ja seejärel proua Kriisbeck. kes käsitleb Eurojusti ja Montenegro küsimust, seejärel annan sõna liikmetele vabandan kõikide kolleegide ees, kes on pidanud seda päevakorrapunkti kaua ootama. proua Konings, võib-olla räägiksite pisut lühemalt, kui te algselt olite plaaninud, et saaksime aega natuke kokku hoida ja, ja raportöörid võib-olla peavad ka siin natuke varem lahkuda, vabandust, et ma teile niiviisi tingimusi saana ja suur tänu, et te tulite siia, suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kodanikuvabaduste komisjoni liikmed, mul on alati rõõm olla siin ning anda teile ülevaadet Eurojusti tegevusest. me oleme koostanud raporti Eurojusti välis hinnangu põhjal, tegemist oli sõltumatu välishinnanguga. ja selle, sellist hindamist tuleb läbi viia iga viie aasta järel. just selline hindamine ongi nüüd toimunud. Eurojusti tegevuskava võeti vahepeal vastu kahekümne neljandal novembril ja see Young raport äh, keskendus äh, kolmele teemale. Eurojusti nõukogu otsuste elluviim-, otsuse elluviimine, Eurojusti tegevus äh, selle otsuse põhjal ning eesmärkide saavutamine ning lõpetuks tõhusus. ja välishinnangul asjad on läinud hästi, äh, hinnangus rõhutati võimalikke valdkondi, kus võiks asju paremini teha ning äh, teisiti teha. mõningad soovitused aga, mõningad soovitused on sootud, äh, on seotud meetmetega, mida Eurojust ei pea ise tegema vaid on seotud liikmesriikide või äh, õigusloovate organitega, ma räägin sellest hiljem täpsemalt. mis puudutab äh, Eurojusti igapäevast tegevust, siis äh, hoolimata sellest, et meie töökoorem on kasvanud ning ressursid vähenevad või on jäänud samale tasandile, oleme me teinud oma tööd hästi ning oleme suutnud pakkuda piisavat toetusteenust. soovitused on jagatud nelja rühm, äh, kaheksasse rühma. kõigepealt äh, me peame aktiivselt aitama äh, ellu viia kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu otsust. aga äh, siin on oma seos Genvali töörühmaga. Nemad äh, koostasid oma raporti vastastikuse hindamise kohta ning see võeti vastu, äh, liikmesriigid peavad siis oma äh, panuse ka andma, kaks raportit on omavahel seotud. praegune hindamisraport on väga asjakohane, sellepärast et äh, nõukogu ja Euroopa Parlament hakkavad loodetavasti omavahel huvitavalt ning konstruktiivselt rääkima Eurojusti arengust Eurolisti lähtuvalt äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust. see on väga oluline. ja Eurojusti jaoks on oluline, mida ütlevad äh, Eurojusti kliendid ning äh, kuidas Eurojusti kliendid soovivad nõukogu otsust ellu rakendada ning huvitav, huvitav on ka teie hinnang ja klientide hinnang meie tegevusele. siis äh, liik-, Eurojusti liikmesriikide koordinatsiooni kooskõlastussüsteem, selles valdkonnas oleme võtnud erinevaid meetmeid, kahe tuhande kaheksandal aastal on meil oma Rootsi mõõde, nii-öelda ja Eurojusti liikmesriikide korrespondendid saavad juurdepääsu meie ekstraneti kaudu riigi, äh, riike käsitlevatele dokumentidele. me ajakohastame neid kord aastas ning äh, anname oma ülevaate ENCS-i elluviimisest liikmesriikides. samuti korraldame kohtumisi liikmesriikide koordinaatorite vahel. kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olid sellised kohtumised ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruaris toimub järgmine kohtumine. ja Äh, seda selleks, et äh, liikmesriikide koordinaatorid saaksid rääkida sellest, äh, kuidas asjad lähevad. Mm, kuidas ka toimub koostöö liikmesriikide kontaktpunktide vahel ning Eurojusti vahel ning kontaktpunktide endi vahel Eurojust omalt poolt soovib edendada NCS-i äh, liikmete osalust äh, turundus, äh, osalemist turundusseminarides. me tahame aidata neil teenuseid optimaalselt kasutada. eesmärgiks on korrapärased kohtumised liikmesriikide liikmete vahel selleks, et sellist turundust tehtaks ühiselt Eurojusti riikliku koordineerimissüsteemi kohta. kolleegium kaalub praegu, kuidas anda meie juhtumi käsitluse juhtumihaldussüsteemile juurdepääsu liikmesriikide esindajatele kui palju mul aega on? viis minutit. ahah, väga hea. räägime siis ähm, turvalistest ühendustest, meil on neliteist turvalist ühendust kahekümne kaheksast liikmesriigist, nii et jätkame oma tööd liikmesriikidega, peame sidet liikmesriikidega, vaatame, kuidas neid on võimalik Eurojustiga ühendada äh, ja kui kiiresti. järgmine slaid näete, siin on artikkel kolmteist, mis käsitleb äh, teavet, äh, mida liikmesriigid peavad äh, Eurojustile eden-, edastama. ka selles vallas püüdleme me oma eesmärkide täitmise poole, me tahame, et meil oleks lihtne ja ker-, lihtne ning arukas moodus Eurojusti informeerimiseks. artikkel kolmteist E hõlmab ka seda, et meie anname liikmesriikidele tagasisidet. me oleme võtnud meetmeid, et meil oleks korrapärane tagasiside andmise võimalus liikmesriikidele ning meil oleks ühtlustatud andmete käsitlemise viis. oleme võtnud vastu oma üldpoliitilise põhimõtted juhtumi haldussüsteemi kohta ning andmete kohta. plaanime anda ka iga-aastaselt tagasisidet liikmesriikidele riiklike raportite kohta. see on uus element, niisiis äh, tegevus äh, ja operatiivtegevus äh, saab ette kantud igal aastal, niisiis meie koordineerimissüsteem on kool koordineerimissüsteem, viisin sisse, seda on kasutatud, aga mitte äh, väga entusiastlikult. kasutatakse mobiiltelefone, on-call äh, ühendussüsteem on olnud jõus ning töös, aga seda on kasutatud äh, vaid sporaadiliselt aga seda on kasutatud kiireloomuliste juhtumite puhul. aga mitte väga entusiastlikult, nagu ma ütlesin. teine soovitus on ähm, tugevdatud strateegiline planeerimine äh, ning piiratud arv strateegilisi prioriteete Eurojusti ressursside koondamine äh, prioriteetidele ning äh, paindlikkus, et saada kiirelt kiiresti vastata äh, erakorralistele asjaoludele. meile esitatakse väga erinevaid taotlusi, oleme selline organisatsioon, kuid pidades silmas, milline on praegu sisejulgeoleku äh, olukord ning äh, olukord rändevaldkonnas, siis järgneva viie aasta jooksul on need valdkonnad kõige tähtsamad, terrorism, välisvõitlejad, salakaubandus ja küberkuritegevus me peame siis äh, mõtlema, kuidas strateegiliselt oma teed suunata nendele valdkondadele ning kuidas paremini oma ressursse suunata nendele prioriteetidele, nüüd kus, kui, kui, kui need direkt-, direkt-, kui need äh, suunad on vastu võetud meie kolleegide poolt. järgmine slaid. hinnangus arvatagi, et õiguslooja peaks selgemalt paika panema erinevate äh, Eurojusti tasandite tegevused ning vastutusvaldkonna, see on teie ning nõukogu ülesanne, mis on kolleegiumi presidendi äh, ja tegevdirektori ülesanded ja nii edasi ja nii edasi. me ei tahaks, et kogu aeg töömeetodid muut-, me, me kogu aeg muudame töömeetodeid, et nad oleksid tõhusamad ja meie täidesaatav komisjon ähm, meil on rohkem täidesaatvaid eeskirju. aga see saaks Eurojusti määruses lõpuks, saab Eurojusti määruses lõpuks paika. soovitus number neli. Eurojust peab, peaks sujuvamalt tegema koostööd erinevate töörühmade rakkerühmadega, me tahaksime rohkem projektidele suunatud, suunatud tegevust. tagatud peaks olema ka aruandluskohustus. see on seotud ka soovitusega kaks strateegiliste prioriteetidega, no soovitus number viis välisindaja arvas, et eeskirjad peaksid põhitöös olema kajastatud järjepidevamalt, meil on kakskümmend kaheksa äh, liiget, kakskümmend kaheksa riiklikku äh, nii-öelda ühenduspunkti, me peame tööd voolujoonestama, võttes vastu siduvad äh, ühiseeskirjad ning mõningad mittesiduvad suunised seda tööd me teeme ning langetame oma otsused kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, esimese kolme kuu jooksul. võrreldes varasemate soovitustega võib öelda, et meil on äh, mitmeid planeerimiskoosolekuid plaanis äh, selleks, et jätkata meie juba alustatud kaalutlusprotsessi soovitus kuus euro eest peaks vastu võtma ka voolunestatud äh, tegevusmenetluse liikmesriikide äh, ühenduspunktide tasandil oleme operatiivsete juhtnööride kallal palju tööd teinud. meie käsiraamat võetakse tõenäoliselt selle aasta lõpus vastu ning siis hakkame seda käsiraamatut äh, ellu viima, meil on erinevad menetlused, erinevad töökorrad ja nii edasi ja nii edasi. soovitus peaaegu viimane soovitus, soovitus seitse, tuleks jätkata tegevust tulemuste, tulemustele suunatud juhtimissüsteemi parandamiseks, tegevusprogrammi määratlemisel ning elluviimisel, seda siis, siin vajab kolleegium toetust, meil peaksid olema rohkem vajadusi arvesse võtvad äh, hindamiskriteeriumid, me teame, mida meie halduspersonal teeb täpselt äh, strateegilistes küsimustes. aga seda tuleb teha ka riiklikul tasandil. soovitus kaheksa Ernst Youngi poolt. peame jätkama ennetavat tegevust eh, Euroopa prioriteetide küsimuses, operatsioonide tegevuste ja, ja muude vallas üsna selge soovitus. ja nüüd saavad kohe sõna raportöörid Sirvi van Kaupmann. Ja, vielen Dank, äh, Herr Präsident. Und aitäh, härra esimees, suur tänu, proua Konings. tegemist oli väga põhjaliku ettekandega, suur tänu selle eest. ma enne tänast kohtumist ka Ernest ähm, ja Youngi analüüsiga tutvusin ja ma eeldan, et nii nagu ka teie ütlesite, see analüüs mängib Eurojusti tulevase töö jaoks väga tähtsat rolli. enne kui ma tulen Ukraina küsimuse juurde, tahan teile veel esitada ühe küsimuse. see puudutab nii teie ettekannet kui ka Ernest ja Youngi äh, raportit. ilmselgelt on meil veel probleeme infovahetusega liikmesriikide vahel ja võib-olla te võiksite natukene selgitada, mis on põhilised probleemid, miks see infovahetus ikka veel ei toimi nii, nagu me kõik seda sooviksime ja nagu me seda kõik endale ette kujutame. mis puudutab Ukraina äh, lepingut, härra esimees, teen hästi lühidalt, sest aega on vähe, me räägime koostöölepingust Eurojusti ja Ukraina vahel selleks, et võidelda raskete kuritegude vastu, eriti just organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. see kokkulepe sisaldab sätteid nii operatiivse töö kohta Eurojust ja Ukraina vahel, nagu näiteks kontaktametnike saatmine Ukrainast Eurojusti, täpselt samamoodi nagu ka infovahetust minu jaoks on väga tähtis, et meil on ühine kontrollikomisjon vastavalt artiklile kakskümmend kuus, Eurojust oli sellega nõus ja et see ühine kontrollikomisjon äh, tõdes, et kõik need ettepanekud, mis Eurojust tegi selle lepingu kohta, on ka lepingus kajastamist leidnud ja et ka andmekaitse küsimused on selgelt reguleeritud Ukraina on Euroopa Nõukogu, Nõukogu tuhande üheksasaja kaheksakümne esimese aasta lepinguga liitunud ja Ukraina on hoolitsenud ka selle eest, et järelevalve, Andmekaitse Järelevalveamet on sõltumatu. ja ka vastavalt ombudsmanile äh, on tegemist äh, sõltumatu järelevalve ametiasutusega ja sellepärast teen parlamendile soovituse see lepe heaks kiita. aitäh, Silvi ja nüüd Natali Kriisbeck, kes on Eurojusti ja Montenegro koostööleppe raportöör. aitäh, Claude, aitäh ka Eurojusti presidendile nende seletuste ja eesmärkide eest, mida tutvustasite. ma teen lühidalt jah, ega meil väga palju aega ei olegi nende kahe teema käsitlemiseks. niisiis tahaksin kolleegidele lihtsalt meelde tuletada, et me, äh, aluslepingute järgi on tegemist menetlusega, kus parlamendiga ainult konsulteeritakse niisiis äh, tegemist on lihtsalt sellise formaalse konsulteerimisega ja meil ei ole tegelikult võimalik neid kokkuleppeid muuta me lihtsalt saame kas anda või mitte anda oma heakskiidu nendele koostöölepingutele härra esimees, vabandust, proua president, te rääkisite, et Eurojust on arenenud pidevalt ning on praegu üheks keskseks partneriks koostöös, mida tehakse kriminaalõiguse vallas Äh, samas äh, tegelete praegu äh, ka võitlus, organiseeritud kuritegevuse vastase võistlusega ning olete panustanud siis kuritegelike organisatsioonide lammutamisse. jah, loomulikult on koordineeritud koostöö tõhus ning koordineeritud reaktsioon Euroopa tasandil on olnud üheks oluliseks elemendiks ning äh, seda kõike silmas pidades on Eurojusti roll ja koostöö parandamine samuti äärmiselt oluline, nagu teiegi seda ütlesite, ja seda äh, oleme meie siin komisjonis seoses kõigi teemadega öelnud ähm, ja mõne aeg tagasi võisime seda tõdeda minu enda kodumaal, jah, ma äh, rõhutan seda, sest et eelseisvad arutelud mind, eelmised arutelud mind tõesti puudutasid ja need inimesed, keda tõesti isiklikult puudutasid äh, Pariisi rünnakud, ähm, äh, äh, kahjuks ei kuule neid arutelusid ähm, ja võib-olla on see hea, sest muidu me kaotaksime veelgi usaldusväärsust. Ähm, me peame praegu mõtlema tulevikule ja sellele, mida Euroopa võiks ja peaks tegema selleks, et kodanikke paremini teenida, tulevik ei ole kuskil kaugel, see on juba siin ja kui aluslepingud meil ei luba teatud olulisi asju teha, siis tuleb neid muuta ja reageerime olukorrale sellepärast, et muidu lihtsalt Euroopa varsti lakkab olemast ja me annaksime niimoodi oma panuse sellesse. niisiis organiseeritud kuritegevus on midagi, äh, millega me pidevalt puudume kokku, me teame, et terrorismil, pettustel, organiseeritud kuritegevustel ei ole riigipiire ning äh, igasugused ohud, mafioosud, korrumpeerunud inimesed, kurjategijad, terroristid, nemad äh, riigipiire ei austa ja seetõttu meie reaktsioon ei saa ka austada riigipiire, meil on vaja valitsustevahelist koostööd, see koostöö peab olema dünaamiline ja tõhus ja äh, see peab äh, juurdlusi ja menetlusi lihtsustama. Need kaks kokkulepet on äh, täiesti klassikalised kokkulepped ja nende struktuur on peaaegu sarnane, ka tekst on väga sarnane nendele lepingutele, mis me oleme juba sõlminud, siin on sellised klassikalised sätted, eesmärk on tugevdada koostööd, äh, nimetatakse äh, kontaktprokurörid, kohtunikud, kontaktpunktid ja nõnda edasi, ja nagu minu kolleegki ütles, Nende lepingutega mingeid erilisi probleeme ei ole ja kallid kolleegid, ma kutsun teid üles neid lepinguid heaks kiitma, aga mul on mõned väikesed küsimused, mis esitan väga kiiresti. kõigepealt, kas te võiksite, proua president, meile selgitada, millised on põhjused, miks need kaks riiki on pandud prioriteetsele kohale võitluse organiseeritud kuritegevusega Balkanil, kas Äh, äh, sellega me puutume ju kokku, et miks valiti välja just nimelt see konkreetne Balkani riik ja mitte näiteks Kosovo ning äh, miks on prioriteetsel kohal just nimelt need riigid ja teiseks, millised on need prioriteedid, mis teie tegevuskavas selles valdkonnas on, millised on need riigid, mis Eurojusti arvates on prioriteetsed? ja kolmas küsimus Eh, see puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tegevusaruannet, eh, te räägiti, rääkisite, et on oluline sõlmida kokkulepe Venemaaga, kaugele me selles vallas oleme jõudnud, kas me oleme siin kursist kõrvale kaldunud või asjad veel toimivad? ja eh, eelviimane küsimus, eh, kas oleks võimalik Euroopa Parlamentil eh, regulaarsemalt saada infot teie prioriteetidest sellises olulises valdkonnas, politsei koostöö teiste riikidega, andmete edastamine ja lõpuks minu viimane küsimus on ka väga klassikaline meil on juba seitse koostöölepingut euro Äh, Justiga, üks ei ole veel jõustunud, äh, kui tõhusad need koostöölepped on, kas te olete, kas teil on statistilisi andmeid ning äh, kontaktprokurör, Eurojust juures kontaktkohtunikud, kas nende töö tõhususe kohta on andmeid, kas seda peaks parandama, kas on mingeid konkreetseid tulemusi, kas oleks võimalik saada kon-, konkreetselt, võib-olla mitte kohe praegu, sest ega meil siin väga palju ei ole, aga tulevikus aitäh! Thank you. Um, we have two members who wish... aitäh, meil on veel kaks saadikut, kes soovivad sõna saada, härra Štetina, kes on variraportöör ja siis proua Koomes. härra Štetina, palun. aitäh, minu jaoks on väga suur aus olla variraportööriks nendes kahes küsimuses, mis puudutab konkreetselt Ukrainat Eh, Ukraina eh, läbib praegu väga raskeid aegu ja koostöö Ukraina ja Euroopa Liidu vahel on seetõttu äärmiselt oluline. Ukraina vajab stabiilset partnerit. ainult niimoodi on võimalik saavutada edusamme ja läbi viia reforme. koostöö Eurojustiga eh, on üks väga oluline samm edasi nii Euroopa Liidu kui ka Ukraina jaoks. mis puudutab Montenegrot, siis kandidaatriigina on selle ähm, kokkuleppe sõlmimine äärmiselt oluline samm selleks, et integreerida seda riiki Euroopasse ja tulevikus hõlbustab see kindlasti ka selle riigi ettevalmistusi Euroopa Liiduga liitumiseks. tänan tähelepanu eest! aitäh, aitäh ka selle eest, et tegite lühidalt, Anna, palun! Sorry uh,. Uh vabandust, mul on väga hea meel teid täna siin näha ja mul on teile küsimus. kas teie jõupingutused on olnud edukad ja kuidas te olete üldse pingutanud selleks, et panna liikmesriike koostööd tegema, ükskõik, kas me räägime terrorismivastasest võitlusest või korruptsioonist? me lähtun oma küsimuses sellest, et meil on Portugalis prokurörid, kes on öelnud äh, äh, kohtudokumentides, et näiteks korruptsioonijuhtumi puhul Saksa ametivõimud ei teinud koostööd, me räägime siin allveelaevadele relvastuse müümist äh,, Saksamaal on aga inimesed süüdi mõistetud korruptsiooni pärast, nad on maksnud minu koduriigi ametnikele altkäemaksu, samamoodi nagu ka Kreeka omadele. siin tehti kokkuleppeid Saksamaal, prokurörid äh, ja süüdimõistjad tegid kokkuleppeid selleks, et äh, varjata neid, eh, kes on altkäemakse võtnud minu koduriigis ja Kreekas. selle juhtumi tahtsin tõstatada teiega. millest me siin räägime, millest räägib nõukogu nendes otsustes, kui samal ajal liikmesriigid võivad täiesti ilmselgetes altkäemaksu juhtumites, piiriülestes altkäemaksu juhtumites mitte koostööd teha. ja kui me räägime siin äh, võrgustikest, äh, siis jällegi täiesti selge on, et tegemist on rahapesuga ja kõik need küsimused on omavahel seotud, kõnelejad katkestatakse, meil on veel kaks päevakorrapunkti. jah, ja tahtsin veel öelda, et äh, Ukraina leping on tõesti väga tähtis leping ka meie jaoks, selleks et me saaksime ka äh, Ukraina võitlust korruptsiooni vastu ka korralikult hinnatud, sellepärast et äh, see korruptsioon on seotud, on ka meie korruptsiooniga erinevates süsteemides, kaasa arvatud finantssüsteemis. ma tõesti vabandan, Michelle, isegi eelmine kord, kui sa siin olid, oli meil päevakord väga tihe ja sinu küsimus oli jälle äh, surutud erinevate terrorismivastaste ähm, arutelude vahele nii et paari minutiga äh, palun teil vastata. ja katsume siis järgmine kord teie külaskäigu niimoodi paika panna, et äh, teil on rohkem aega. ja liikmetel ka rohkem aega esitada küsimusi. et Euro just tahaks ka ükskord siin korralikult aega, et sõna võtta. aga hästi lühidalt, palun well,. Thanks uh,, uh, Mr Chairman. aitäh, härra esimees suur,, suur-suur tänu teie küsimuse eest, proua Kaufmann. tõesti, infovahetus liikmesriikidega on tähtis. NCS on võrgustik, äh, mis on ilmselgelt tähtis tähtis just võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. meil on vaja võrgustikku, mis võitleb teiste võrgustike vastu, terroristlike võrgustike, nii et artiklid kaksteist ja neliteist on eriti tähtsad ja just terrorismi puhul on nad väga tähtsat rolli mänginud, sest aastast kaks tuhat viis on äh, meil määrus, mis kohustab liikmesriike andma äh, Eurojustil informatsiooni ja kui meil on ka riiklik ähm, vahendusisik, äh, siis on meil tõesti võimalik spetsialiseeruda ja saada pidevalt informatsiooni ja just viimastel aastatel oleme me näinud, et me tõesti äh, saame seda infot ja me saame võidelda nii operatiivselt kui ka strateegiliselt. Äh. ja see kõik on ka kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu otsuse artiklis kolmteist sees. ja nüüd me oleme keskendunud sellele, et ENCS oleks keskendunud kolmele prioriteedile, et ta töötab hästi ja süstemaatiliselt ja otse loomulikult äh, kohtud äh, pingutavad äh, niigi palju liikmesriikides ja meie anname neile veel lisatööd. me kohtume nendega vahetame infot ja me üritame saada erilist võrgustikku ka nii-öelda eriliste klientidega selleks, et saaksime teha seda, mis strateegiliselt on kõige tähtsam. just nendes kõige, nendes tõelistes prioriteetsetes valdkondades, nii et me kasutame ära igasuguseid algatusi. tagamaks seda, et võrgustike vastu võitlevad võrgustikud ja tegemist oleks selliste spetsialiseeritud võrgustikud ja see ongi NCS-i olemasolu kõige tähtsam alus. suur tänu ka Ukraina äh, raporti eest. tõesti ja siiamaani on analüüs selle lepingu kohta olnud pigem positiivne. nüüd prioriteedid. me lähtume oma kogemustest, meil on Ukrainaga väga palju kogemusi olnud, kümne aasta jooksul kuuskümmend kaks juhtumit, kakskümmend viis koordineerivat kohtumist, Nad ühinesid ka ühises uurimismeeskonnas, tegemist oli väga keerulise kaasusega. me oleme siin küberkuriteo, sigarettide salakaubaveo ja ka teiste tähtsate küsimustega tegelenud ja kui meil on selline kohtuvõimude koostööleping, siis on meil võimalik isegi aktiivsemad olla. ja vastan nüüd ka proua Kriisbecki küsimusele. suur aitäh! et no ütleksin teie julgustuse, julgustuse eest nii et kui me tõesti tahame organiseeritud kuritegevuse vastu aktiivselt võidelda, siis meil on vaja tõesti öö, äh, äh, kohtuvõimude vastust, äh, tagada õigluse jalule seadmine, et kurjategijad, kurjategijad jõuaksid kohtu ette, on väga tähtis. me peaksime olema kaasatud ka julgeoleku ja rände tegevuskavadesse, aga see on praegu teine lugu, olen teiega lihtsalt rohkemgi kui nõus, ma lihtsalt toon teile näiteid selle kohta, kuidas meie oma prioriteedid paika paneme. ja Montenegro puhul teie olete raportöör see on osa Lääne-Balkanist ja viimastel aastatel me oleme näinud, et meil on vaja väga palju koordineerida selleks, et Lääne-Balkani riigid jõuaksid Euroopa Liidule lähemale. tegemist on kandidaatriikidega vähemalt osaliselt ja Montenegro puhul tõesti juhtumid seda ei peegelda, meil on ainult kümme kaasust, nad ei olnud koordineerimiskohtumistesse kaasatud, kuid praeguse julgeolekuprobleemi puhul tuleb meil tõesti ka Lääne-Balkani riikidega koostööd tihendada ja tähtis on jällegi tõhusalt võidelda äh, väljaspoolt tulenevate äh, pühasõdalaste vastu ja tähtis on, et me operatiivset infot vahetaksime ning see on praegusel hetkel väga tähtis meil käivad läbirääkimised Venemaaga, kuid neid ei ole veel lõpetatud andmekaitse pärast. me oleme valmis teiega jagama kõiki oma kogemusi võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ja terrorismi vastu ja meil on vaja teie abi, teie toetust meil on seit-, see koostöö, kokkulepped koos kontakt äh, kohtutega Norra, Rootsi ja vabandust, Norra, Šveitsi ja Islandiga, Norra ja Šveits mõjutavad väga palju ka juhtumite arvu, aga ka tegelikult kaasuste kvaliteeti. toon ühe näite Anders Breiviku juhtumit koordineerisime me kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal, äh, seda tänu USA ja kon-, Norra kontaktkohtutega, kohtute koostööle ja me tõesti oleme olnud viimastel aastatel äh, saanud väga palju terrorismi vastu ära teha, meil on võrgustik äh, terrorismivastaseks võitluseks ja meil on ka kokkulepped siis Norra, Šveitsi ja Islandiga. nii et me tõesti oleme parandanud nii kaasuste kvaliteeti kui ka suurendanud nende arvu um,. What do we see uh, in relation uh, uh, to um, uh, the, the, the Ukraine and uh, uh, Montenegro? Uh, well, uh, Ukraine. mis puudutab nüüd Äh, Ukrainat, äh, siis me tõime välja need äh, juhtumid, rahapesu, korruptsioon, küberkuriteod nüüd kohtuvõimudega koostöö kokkulepped on meil olemas ja viimane küsimus Anna Koomesilt to persuade the member states to make meil on tõesti väga palju meetmeid selleks, et veenda liikmesriike, et nad kasutaksid tõesti rohkem teenusepakkujaid, me pakume teenust, me tegutseme vastavalt taotlustele artikkel kaheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust annab Eurojustile rohkem võimalusi ise algatusi teha ja arvestades praegust julgeolekuolukorda, võib-olla peaksime me tõesti öö, äh, rohkem ka selle artikli peale mõtlema, sellepärast et kõik liikmesriigid on entusiastlikud abi paluma, aga nad öö, äh, tihti ise ei leia piisavalt võimalusi selleks, et võidelda kuritegevuse vastu. meie saame neid aidata äh, meie oleme keskendunud lahendustele, me teame probleeme, meid on koolitatud selleks, et leida kiireid lahendusi ja me tegutseme kiirelt, vastame teguselt äh, äh, tegutseme kiirelt, see on see põhjus, miks me olemas oleme ja teeme seda teie toetusega. aitäh, see oli väga hea kokkuvõte just nendele organisatsioonidele suur tänu Eurojusti juhile, et tulite täna siia, isegi kui aega oli vähe ja suur tänu raportööridele nende esitluste eest, suur tänu kolleegidele, kes osalesid selles arutelus. ma peaksin ka muudatusettepanekute tegemise tähtaega mainima, see on kuueteistkümnes detsember ja muudatusettepanekuid võib teha ainult inglise keeles. teeme nüüd hästi ruttu, kallid kolleegid sest meil on aeg ammu otsas ja meil on veel kaks punkti. ma avastasin, et Soraya Post ei ole kohal. Anna, kas sina asendad teda? kakskümmend neli A, milleks on küsimus Euroopa Kohtule üheksandal aprillil Soraya Post ja nelikümmend 40 liiget esitasid küsimuse ähm, kuidas nõukogu raamistikku rakendatakse, äh, see puudutab siis äh, rassismi ja ksenofoobia vastast võitlust, äh, ku-, vastavalt kodukorra reeglitele tuleb see küsimus panna libekomisjoni kodukorda, sellepärast me seda täna arutame, Anna Heet asendab siin Soraya Post ja siis saavad komisjoni esindajad sõna ja siis kõik ülejäänud soovijad ja kõigepealt Anna Hett, palun. suur tänu. Euroopa Liidus on väga selgelt näha, kuidas rassism, rassism ja ksenofoobia üha levivad, meil on vägivaldsed kuriteod, kui, mille puhul on äh, põhjuseks äh, sageli just nimelt rassism ja võõraviha. see on väga ohtlik areng, oleme näinud äh, sellest mitmeid šokeerivaid näiteid ning see seab äh, meie demokraatliku ühiskonna süsteemi ohtu. komisjoni arvates on ainult üks oluline moodus selle võitlemiseks, aga kuulsin, kuulasin, lugesin komisjoni aruannet eelmiste aastate arengust ja seda seoses rassismi ning võõraviha vastase võitlusega, kus peamiselt analüüsitakse motiive. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on toimunud dialoog äh, liikmesriikidega ja komisjon leiab, et tuleks pidada dialoogi aga kirjalikult on komisjon öelnud, et dialoogid toimivad. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal loodaksin ma, et komisjon selgitaks täpsemalt, kuidas liikmesriigid raamotsust ellu viivad, kas komis-, kas need probleemid, mille komisjon raportis on välja toonud varem, on nüüd kõrvaldatud ning ei ole vaja enam rikkumis, ei ole vaja rikkumismenetlusi. mis puudutab äh, viha seksuaalvähemuste suhtes, siis sellele küsimuse osale ei vastanud komisjon. seksuaalse kuuluvuse, äh, sättumuse ning soolise identiteedi küsimuse, küsimust ei ole käsitletud. me teeme ettepaneku, et ka see võetakse käsitlusse, aga komisjon ei ole seda äh, käsitlenud oma raportis, kui komisjon vaatab uuesti direktiiviga, siis kas on võimalusi veel meie õigusloomelises töös äh, võidelda vihakuritegude vastu, mis on suunatud seksuaalvähemustele. suur tänu, äh, püüame kohe äh, vastata, komisjon, kuna meil ei ole eriti aega, vastake kohe palun, miks te ei vastanud sellele küsimusele. suur tänu, härra esimees, suur tänu, austatud liikmed, et annate ka komisjonile vastat-, võimaluse vastata kirjalikule küsimusele, tõesti nagu korduvalt oleme rõhutanud äh, parlamendis ning võttes arvesse praegust rändekriisi, terrorismirünnakuid, mis äh, on Euroopat tabanud, kõike seda arvesse võttes on rassismi ja ksenofoobia vastane võitlus ning raamotsuse elluviimine äh, väga olulised rassismi ja ksenofoobia vastu tuleb võidelda karistusseadustikku kasutades, see on komisjoni jaoks prioriteet, me tahame, et meie olemasolevad õigusvahendid rakendataks tõhusalt ning komisjon on juba korduvalt öelnud, et komisjon kavatseb kasutada ära oma lepingulisi õigusi rikkumismenetluste algatamisega seoses. mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni raportit, mis käsitleb meie instrumendi jõustamist, rakendamist, ning äh, võttes arvesse, et Lissaboni lepinguga kehtestatud ülemineku aeg on nüüd läbi saanud, on komisjon algatanud kahepoolset arvamuste vahetust liikmesriikidega, tundes muret raamotsuse elluviimise pärast ning äh, soovides täpsustusi ning selgitusi liikmesriikidelt. komisjon on tõdenud, et pärast raporti avaldamist on liikmesriikides toimunud äh, tervitatud äh, edusammud, äh, on võetud vastu õigusloomelisi ettepanekuid, et õigussüsteemi viia raamotsusega kooskõlla ning pidades silmas, et komisjonil jätkuvad läbirääkimised, oleme me ettevalmistamas rikkumismenetluse eelseid meetmeid, juhul kui edusamme ei ole näha, näha me tegeleme vastu võetud eeskirjade rakendamise hindamisega koha peal ning äh, komisjon kavatseb moodustada uue rassismi äh, ksenofoobia töörühma moodustamist, äh, kuhu koondatakse liikmesriigid, kodanikuühiskonna, kohalike kogukondade esindajad selleks, et vahetada, kooskõlastada tegevust ning häid, häid tavasid ning anda omalt poolt hoolt selle eest, Euroopa Liidu ning liikmesriikide õigustikku selles valdkonnas rakendatakse nagu kord ja kohus. mis puhus, puudutab äh, vihakuritegusid äh, ning vihakõnesid äh, seksuaalse sättumuse alusel, siis komisjon on erinevatele parlamentaarsetele küsimustele vastates korduvalt öelnud, et raamotsuse muutmine teiste põhjustega lisada sinna teisi põhjuseid ei ole praegusel hetkel teostatav õiguslikult, kuid äh, kõik tegevused, mida komisjon viib läbi, et liikmesriikide olukorda hinnata ning äh, karistusõigustiku rakendamist hinnata, äh, on seotud vihakuritegudega ja vihakõnedega ka, ka muudel põhjustel. suuremas osas liikmesriikides on seksuaalvähendus, vähemus kui äh, vihakuritegude ajend äh, juba hõlmatud riiklikus õiguses. mis puudutab äh, uut kõrgetasemelist töörühma, siis seal peaksid toimuma temaatilised koos, koosolekud, vabandust, et ma katkestan teid, meie eesmärgiks on tegelikult teada saada, miks te ei vastanud selle küsimusele, mitte rääkida nii põhjalikult äh, me ei, äh, me ei saa praegu aega raisata, sellepärast et teine küsimus on tulemas, äh, nii et palun võib-olla rääkige sellest. olen, palun andke komisjonile edasi, olen kirjutanud asepresident Timmermansile, volinik Avramoposele ja volinik Jurovale, et palvega vastata küsimustele õigeaegselt, meil on äh, nendes küsimustes üle viieteist, me oleme pidanud viisteist arutelu ära jätma või korraldama viisteist äh, selle küsim-, küsimuse ärajätmise arutelu. Äh, kui te tulete kohale, siis äh, vastake sellele küsimusele, miks te ei vastanud teile eraldatud kuue nädala jooksul, selle tulemusena oleme me lähtuvalt artiklist kodukorrapunktist sada kolmkümmend pidanud pidama viisteist arutelu meil ei ole vaja kirjeldust sellest küsimusest ega olukorrast. nii et paluksin siin proua Hetil vastata, kas te olete rahul sellega, miks küsimusele ei vastanud, vastatud kuue nädalaga, võite öelda kas jah või ei, et me saaksime selle protokolli panna? me ei ole ju saanud vastust sellele küsimusele. miks siis ei ole vastatud sellele õigel ajal? nii et me ei ole siis rahul selle vastusega. meil ei ole aega, et rohkem sellega tegeleda, kuna tõlgid äh, peavad kell kaksteist kolmkümmend lahkuma, aga ma tahaksin äh, sõnumi komisjonile edasi äh, saata, me ei taha, et meie kodanikuvabaduse komisjon peaks korraldama ikka ja jälle arutelusid küsimustes, millele ei suuda komisjon kuue nädala jooksul vastata proua Kaara küsimus, härra Kaara küsimus, mis puudutab Lissaboni eelseid meetmeid äh, politsei ja justiitsorganite koostöös, komisjoni vastus tuli üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist, jällegi hiljem kui äh, need kuus nädalat, äh, mis kodukorra, mida kodukorra punkt sada kolmkümmend kehtestab, nii et palun, härra Korai, tehke võimalikult lühidalt. suur tänu, härra esimees. jah veebruaris kaks tuhat viisteist esitasime suulise küsimuse, millele kirjutas alla Kodanikuvabaduse komisjoni kakskümmend liiget, küsisime komisjonilt, millal on tulemas üksikasjalik info politsei koostöö sätete ülevõtmise ning rakendamise kohta, see oleks pidanud juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olema üle võetud. komisjon rääkis, et nad viivad kahekümnendal mail läbi uurimuse, seda uurimust ei ole siiamaani läbi viinud, hinnangut ei ole läbi viinud, saatsid liikmesriikidele kirjad ning informeerisid parlamenti ja augustikuus küsisin uuesti komisjonilt, et kuidas on asjade seis. parlament on kaasõiguslooja justiits- ja siseküsimuses ning parlamendi äh, sellist rolli tuleb austada, komisjoni vastus tuli hilja ning äh, ei ole olnud piisav, ei ole mingisugust nimekirja liikmesriikidest, kes ei ole veel tööd teinud nii nagu vaja, me ei tea, millal komisjon oma hindamisprotsessi lõpule viib ning mida tehakse liikmesriikidega, kes direktiivi sätteid pole jõutanud ega üle võtnud ja, ja kõik need elemendid oleks pidanud komisjon lahendama, nad on alates kahe tuhande üheksandast aastast teadnud, et see on tulekul, nad oleksid pidanud järelevalvet teostama, politsei koostööd pida-, peetakse sageli vähetähtsaks, kuid praegu on see meie päevakorras lakkamatult. me tahaksime, et meie politsei toetaks, töötaks nagu kord ja kohus meie rääkisime sellest siin komisjonis ja kõik meie komisjonis, ka teie, härra esimees, peaks, peaksid nõudma üksikasjalikke vastuseid, mitte mingisuguseid üldistavaid äh, sõnavõtte. suur tänu, härra Kare. ja väga nagu tore, võib-olla komisjoni esindaja võiks siis vastata härra Kare sõnavõtule. suur tänu härra esimees, austatud liikmed, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada meile vastu, meie vastust sellele küsimusele ning vabandada äh, viivituse eest kirjaliku vastuse saatmisel. jah, kolmanda samba õigustik on väga oluline äh, õigusvahendite kogu, tagada politsei ja justiitsasutuste koostöö, nende õigusaktide äh, korralik rakendamine on meie julgeoleku seisukohast hädavajalik, kahekümne kaheksandal aprillil võeti vastu sellekohane tegevuskava, kus rõhutakse seda jällegi, kõik õigusaktid, mis endiselt kehtivad ning on siduvad, tuleb liikmesriikides ellu viima Äh, üle võtta ning komisjon rõhutab, et ainult kehtivaid instrumente tuleks rakendada. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teises pooles viisime läbi äh, kaardistamise ning panime paika need instrumendid, mille õiguslik mõju on kehtivuse kaotanud. eelmisel nädalal võttis Euroopa Parlament vastu äh, libekomisjoni raporti kahekümne kuue instrumendi kohta üleminekuperiood on mööda läinud äh, ning äh, komisjon peaks endise kolme, kolmanda samba aki üle ülevaadet teostama, komisjon on pannud liikmesriikidele teatada liikmesriikide rakendusmeetmetest äh, seoses nõukogu raamotsuste ja otsustega. algne tähtaeg oli viieteistkümnes märts, kuid pärast läbirääkimisi liikmesriikidega on see tähtaeg edasi lükatud viieteistkümnendale maile komisjon soovib selle liikmesriikide teadiste nimekirja lõpule viia, me soovisime aidata liikmesriike, kus vähegi võimalik, pidime siis selle tegevuse käigus tõdema, et kõiki ülevõtmise meetmeid ei ole veel, aga liikmesriigid jätkavad tegevust. täielik ülevõtmine on hädavajalik selleks, et meil oleks ühine vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala ning et Euroopa oleks tugev ning ohu eest kaitstud selleks, et ülevõtmisest saada õiget pilti, komisjon täidab oma kohustusi valvekoerana, see on äh, seda olulisem, et hiljuti leidsid aset terrorismirünnakud Pariisis ning komisjon pingutab veelgi, et ülevõtmise üll pilku peal hoida, koostöö ning andmevahetus vajab parandamist. komisjon on äh, toonitanud, et komisjon kasutab oma lepingulisi pädevusi selleks, et äh, mittevastavuse ning äh, kommunikatsiooni puudulikkuse probleemi lahendada ning vajadusel kasutab ka rikkumismenetlust komisjon tutvustab Euroopa Parlamenti oma olemasolevate aruandluskanalite kaudu viimasest arengust ning äh, võtame arvesse teie soovi saada tulevikus üksikasjalikumat infot, äh, kui seda on vaja, aitäh! härra Korai või teised asjakohased liikmed, kui keegi soovib veel sõna pärast, äh, siis võite kommenteerida, aga kõigepealt härra Koora. suur tänu, esimees. tegemist on sellise väga üldiste vastusega siiski minu meelest me tegelikult ei tea midagi konkreetsetest arvudest, nimekirjadest, konkreetsest infost. Äh, komisjon on öelnud, nad midagi teevad, kellega, mida nad teevad, milliste riikidega, milline on ajakava, no kõik on väga üldine. ja see ei ole vastuvõetav Euroopa Parlamendile. ma ei ole vastusega rahul, aitäh. härra Tapasagilja, ma teen tõesti väga lühidalt, sellepärast et aeg on napp me ei pea enam selle peale jääma, selle asjaga ka viivitama, aga ma ei tahaks, et see asi siiski jääks tähelepanu alt kõrvale, et, et keegi ei pane seda tähele, sellepärast et see väärib tähelepanu. komisjon on suur tehnokraatide, bürokraatide, riigiametnike, nõunike kogu. seal on ka palju praktikante aga tegemist on peamiselt poliitilise koguga, millel on aruandluskohustus Euroopa Parlamendi ees. ning ma arvan, et äh, nüüd on viimane aeg juhtida tähelepanu sellele, et äh, vastamata jätmine või äh, tühjade vastuste saatmine lihtsalt blablabla bla, bla tegemine kui parlament teostab oma parlamentaarset kontrolli, peab nüüd lõppema. me peame kõva häälega ja otsekohaselt oma seisukohad selles küsimuses välja ütlema. suur tänu! üks probleeme, mis ei ole otseselt suunatud teile kui komisjoni esindajatele, sest et teie olete tulnud siia, vastate konkreetsetele küsimustele, aga meie probleemiks on see, et tekkimas on muster meie peame oma koosolekute päevakorras eraldama aega selleks, et nende teemadega tegeleda. Te võite vastata üldistavalt, ähm, vastusest kõrvale hiilida, kõigil on õigus vastusest kõrvale hiilida, kui nad seda soovivad, aga te peate olema kõrvale vastusest hiilima ning üldistavalt vastama teile eraldatud ajaraamistikus. muidu me peame käsitlema neid küsimusi siis, kui me tegelikult tahaksime märkis, märkimisväärselt tähtsamad teemadega tegeleda. komisjoni esindajad tulevad ju siis siia kohale pärast ja vastavad väga üldistavalt nendele küsimustele, millele te varem ei ole vastanud õige tähtaja jooksul ja mõningad nendest küsimustest, nagu see, millest rääkis siin Anna Hets, on küsimused, kus komisjonil on piisavalt eksperte tööl, et vastata õigeaegselt ja me ootame tegelikult kirjalikku vastust minu kirjale mõlemalt asepresidendilt, et miks sellest tähtajast kinni ei peeta ja miks me peame selliseid arutelusid oma töökomisjonis pidama. me oleme jõudnud punkti, kus ma ei taha enam hakata eraldama meie päevakorras aega selleks, et äh, esimesed saaksid esitada äh, uuesti neid küsimusi, mida nad on saatnud kirjalikult, nii et kui äh, te saaksite selle sõnumi edasi anda, oleks väga tore. suur tänu kõigile liikmetele, kes on jäänud kohale koosoleku lõpuni ja suur tänu ka komisjonile. aitäh! Eh, sorry, any other business <laughs> Thank you. It's the end of the meeting. koosolek on praeguseks lõppenud.